lugupeetud kolleegid, alustame koosolekut, ma olen siin äh, siia sattunud õnnetuse tõttu. meil on ette nähtud äh, kahe raporti tutvustused ja arutelud härra Karinši ja proua Kliiva raportitega on tegemist, ma näen, et raportöörid on kohal ja annan sõna härra Karinšile võttes arvesse äh, seda, kui äh, kõrgetasemeline abi on tabatud, tagatud teile, siis ei ole teil kohustust rääkida pool tundi. Saksa keelde tõlget ei ole, ütleb härra Klute. Äh, härra, äh, meie sõbral härra Kluutel ei ole tõlget saksa keelde, kas saksa kabiin kuulab mind, kõik toimib, suurepärane, kui kõik toimib, ütleb äh, juhataja saksa keeles, härra Kaarins, palun. Uh, uh, uh, aitäh, ma alustaksin kõigepealt vabandustega. seitse minutit tagasi kutsuti mind komisjoni hoonesse kus me saame siis ECOFINilt lõpliku vastuse euroala äh, liitumiseks äh, Lätil, seega me kohtume kõrgete isikutega, nii et ma vabandan kohe, et ma ei saa siia lõpuni jääda. härra Koses, ma hoian teie aega kokku, nii et ma te-, pean ainult ühe kõne, mitte kaks kõnet, nii et nüüd siis minu kõne, väike kõne. I would like to emphasize ma tahaksin rõhutada ühte olulist aspekti, milles me kõik oleme kindlasti ühel meelel. Euroopas vajame me ühte asja rohkem kui midagi muud, me vajame investeeringuid, mis looksid töökohti ning kindlasti on kõik poliitikud sellega nõus ning mina läheksin edasi, kui meil on vaja investeeringu töökohtade loomise jaoks, seetõttu siis on meil vaja ka võrdseid võimalusi, siin tulevad mängu investeeringud, sest võrdsed võimalused ei ole loodud, juhul kui olukorrad, olukord ei ole kõik või tingimused ei ole kõikidele investoritele samasugused ning see seab ohtu kõik investeeringud. seega on täiesti loogiline, et maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettused ohustavad äh, Euroopa majandusarengut. selline see asjade seis on ning seetõttu on meil vaja teha enda, anda endast kõik, et muuta meie õigusakte ja neid vahendeid, mis meie käsutuses on, viis protsenti äh, maailma SKP-st äh, on ähm, arvatud olevat ebaseaduslik ja nii see ilmselt, ilmselt ka ongi. võib-olla mõned arvavad, et ne, mõnede hinnangul on see natuke väiksem, see summa, kuid probleem on ülioluline. selle direktiiviga ja kõikide nende muudatusettepanekutega, mis, millega on välja tuldud, läheb komisjon väga õiges suunas. muudatusettepanekud, mis mina esitasin, on väga konkreetsed, ma töötan edasi mõningaid punkte, kuid ma ei ole siis nagu selle vastu, millega komisjon välja on tulnud. kolm punkti on äärmiselt olulised, mis ma tahan välja tuua. esiteks on minu arvates kõige olulisem nende muudatuste puhul direktiivis, see on siis tegeliku kasusaaja mõiste kui nüüd ametiasutused või maksuametid või politsei teaksid paremini, ähm, kes omab ikkagi äh, usaldusühinguid või ettevõtteid, võt-, ettevõtteid, siis oleks kõikidele loodud äh, võrdsed võimalused siis on võimalik kõikidele panna peale täpselt samasuguseid makse, kõik maksaksid võrdselt äh, ning äh, kõik äh, maksuraha läheks majandusse, seega tegelik kasusaaja mõistena kui me praegu muudame seadusi õigesti, siis me, siis me läheme õiges suunas oluline on siin aga see, et kui me võtame kasutusele selle mõiste, et ettevõtete registrites on äh, välja toodud äh, tegeliku kasusaaja nimi, siis see on õige tee, kuhu minna. kui nüüd äh, avatakse konto pangas, seal on siis nimekiri isikutest, kes on poliitiliselt esindatud, kuid äh, kui äriettevõtete registrites oleks samasugune info kirjas, siis oleks väga suureks abiks, nii et te peate näitama, kes on tegelik omanik selles registris. oluline on see, et äh, me oleme ja me oleme võtnud vastu ka teise eh, direktiivi, kus pannakse paika see, et need registrid peavad olema omavahel ühendatud, nii et siis ühe riigi registris on näha ka teise riigi ettevõtete omanikke. nii et kui eh, Lätis on registreeritud üks ettevõtte omanik, on aga registreeritud ise Poolas, siis eh, Läti ameti ametid saavad infot kätte kes siis see tegelikult see omanik on oma riigiregistri kaudu ja seega on äärmiselt oluline, et et need registrid oleksid omavahel ühendatud ja minu muudatusettepanek number üheksateist sellega tegeleb, see on ülioluline probleem. võib-olla see ei lahenda kõiki probleeme, kuid oleks äärmiselt oluline vahend võitlemaks maksude äh, vältimise vastu ning ebaseadlikult saadud tulu vastu. teine riski hindamine mõistagi on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu tasandil hinnataks äh, rahapesu ohtu ja, ja, ja maksudest vältimisi samamoodi ning see on äh, muudatusettepanek number üksteist, mis selle küsimusega tegeleb. Euroopa Liidu tasandil äh, peab olema äh, sektori kaupa pandud paika, millised on riskid liikmesriigi tasandil, kuidas liikmesriik näeb neid riske, see on ühtemoodi, kuid Euroopa Liidu tasandil võib olla see hinnang natukene laiem ja äärmiselt oluline, et see info, mis tuleb Euroopa Liidu tasandilt, ähm, oleks ka olemas, mitte ainult liikmesriigi tasandi riski hindamine muudatusettepanek kakskümmend neli, uued tehnoloogiad mida tähendab näiteks face-to-face -face äh, kontakt ja nagu näiteks elektroonilised allkirjad, selle, see on tegelikult, sel puhul on teada, kellega äh, sa tegemist äh, teed, nii et see on siis justkui niisugune isikupõhine öö, lähenemine. see, see isikutevaheline. ning lõpetuseks töötades läbi neid muudatusettepanekuid ja see, ja ka selle direktiiviga töötades oleme kohtunud mitme valdkonna esindajaga, lobi tegijatega ning äh, mul oli üks äärmiselt oluline vestlus, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli Iiri Äh, hasartmängude ja hobuse kihlvedude sektori esindaja. ma ei tea eriti midagi Iirimaa traditsioonidest ega ka äh, hobuse, hobuste kihlvedude kohta, kuid äh, mulle öeldi, et selles riigis on, võib-olla ma nüüd eksin, kas see oli üheksa tuhat või üheksasada kohta, kus inimesed saavad minna kihlvedusid sõlmima ja tegemist on sularahasektoriga äh, sest kogu aeg paigutatakse sularaha ühest kihlveost teise, elektrooniliselt ei toimu mitte midagi. ning äh, rahapesu jaoks äh, see, raha pesemiseks ei äh, sobi selline tegevus, sellepärast et need kasud ei ole eriti suured investeeringuga võr-, võrreldes. ning tegelikult, kui tundub olevat loogiline, et kui me paneme mingid piirangud, sularaha piirangud peale, siis see on üks sektor, mida võiks erandina siia sisse panna, kuid kujutlegem nüüd ette, et kui sa oled rahapesija ning sa pead maksma ainult kümme protsenti makse, et oma raha seaduslikuks muuta siis, siis kümme protsent on äärmiselt madal maksumäär võrreldes sellega, mis igaüks meist maksab näiteks nii et äh, isegi, kui on väga konkreetsed huvivaldkonnad, ma ei oska öelda, mis sellisel puhul võiks olla äh, see lähenemine, kuid ähm, me ei võib-olla peaksime leidma teised moodused, võib-olla mingid registrid või registreerimine seal kihlveokontoris, äh, niimoodi, et meil oleks võimalik kontrollida, kes neid, kes neid võitusid siis sisse kasseerivad komisjoni ettepanekuga üritatakse vähendada sularahatehingute eh, kahtlasi eh, määrasid isegi kui hasartmängijad ise ütlevad, et ähm, rahapesijad ei huvitu sellest sektorist, võib-olla mitte, aga võib-olla ka on ning. ning kümneprotsendiline maksa, maksumäär selleks, et oma raha seaduslikuks äh, muuta, see ei ole eriti kõrge maksumäär minu arvates nii et ärgem nüüd äh, ühtegi valdkonda Euroopas hävitagem, Ähm, üritades vähendada ebaseaduslikku äh, rahaülekannete tegemist, äh, aga me peaksime siiski mõtlema selle peale, kuidas me saame võtta kasutusele kaitsemeetmed mõningatele sektoritele, mis võtaksid riski vähemaks, aga samas ei elimineeriks seda sektorit täiesti. nii palju siis minu poolt. ma jään siia veel natukeseks ajaks ma vaatan hiljem äh, arvutist äh, kogu seda vestlust registreerituna ka ja minu assistent teeb ka märkmeid ning võib-olla me siis hiljem tuleme selle juurde tagasi, aitäh aitäh, äh, lugupeetud raportöör, ma täpsustan, et äh, kui te lahkute, siis äh, te lahkute sellepärast, et te osalete pidulikel sündmustel, mis on seotud Läti liitumisega Eurotsooniga, selle teema raportööriks oli härra Palts ja nüüd annan ma sõna teisele raportöörile, nii et proua, teil on sõna. pärast Äh, direktiivi esitlemist, lubage mul nüüd natukene kulutada aega selleks, et raporti projekte e-, esitleda. tegemist on tehnilise väikese vennaga, siis äh, meil on äh, samasugune eesmärk, me soovime ülekantud raha läbipaistvaks muuta selleks, et meil oleks võimalik Äh, maksuametitel äh, kontrollida vahendeid, mida kas kurjategijad või turistid üle kannavad. me üritame äh, ülekande tegija põhilist informatsiooni edasi anda selleks, et vastavad, vastava riigi juurdlusorganid saaksid kohe identifitseerida kurjategijaid ja saaksid ka jälile kur-, terroristide varale direktiivi ülevaatamine on samamoodi nagu ka määrus seotud tihedalt rahvusvaheliste standarditega ja sellepärast äh, me üritame ka komisjoni ettepanekuga ähm, ülekannete läbipaistvust suurendada, aga samal ajal hoolitseda ka selle eest, et me peaksime kinni rahvusvahelistest standarditest, mis on paika pandud äh, FATF-i poolt eelmisel aastal komisjoni ettepanek on kooskõlas ähm, muudatustega, mis on tehtud rahvusvahelistesse standarditesse. ja üks põhiline muudatusi on informatsioon nii makse tegija kui ka makse saaja kohta. ma olen kohe kindlasti nõus, et tegemist on õige sammuga selleks, et tagada, et vastutavad ametiasutused saavad ka informatsiooni, mida neil on vaja. veel üks äh, veelgi tähtsam äh, muudatus on see riskipõhine lähenemine. ma toetan seda lähenemist, kuid väga tähtis on, et me selgitaksime teatud küsimusi selle punkti taga. ma olen teinud ettepaneku, et me peaksime direktiivi lisaga määruse ühendama. minu arvates on meil võimalik niimoodi luua äh, maksete teostajate platvorm ja selle kaudu ka võimalikult kiiresti siis äh, informatsiooni edasi anda. me ei soovi siin hakata kellegi poole näpuga näitama, kuid me teame, et äh, ka pankadel on võimalik äh, kahtlaseid tehinguid identifitseerida ja siis vastavalt reageerida ma arvan, et see on väga tähtis ka äh, Euroopa Liidus tehtud ülekannete raames. meil on äh, toimiv siseturg ja me oleme juba praegusel hetkel palunud äh, teatud informatsiooni, tegemist on tõesti põhilise informatsiooniga, mida me nõuame. siis ähm, need vahepealsed makseteenuste pakkujad. tegemist on tähtsa osaga uuest FATF-i määrusest. ma ei usu, et äh, need kaks erinevat äh, ülekandjat on omavahel seotud. sellepärast ma oma raportis äh, olen öelnud, et me peame kontrollima äh, Äh, kas on puuduvat informatsiooni ja siis võtma ette vastavad sammud. kuid ma ei usu, et äh, ülesanne peaks olema samasugune äh, kui nende puhul, kes makse teostajale teenuseid pakuvad. ma arvan, et komisjon on teinud väga head tööd, pakkudes välja karistusi, ma alati pooldan karistusi äh, kuid ma pole päris kindel, kuidas neid karistusi rakendada, eriti kui me räägime makseteenuste pakkujatest, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. ma ei usu, et me ei saaks seda punkti parandada ja ma sooviksin, et komisjon järgmise paari aasta jooksul annaks meile informatsiooni selle kohta, kuidas rakendamine tegelikult toimub ma usun, et tugevdatud koostöö on vajalik ka äh, riiklike ametiasutustega väljaspool Euroopa Liitu, äh, mis vastutavad siis juurdluse ja karistamise eest rikkumiste puhul. meil on siin tõesti veel mänguruumi selleks, et need kaks teksti viia kooskõlla teiste äh, seadusandlike projektidega, nagu näiteks kapitalinõuete neljas direktiiv ja ka SEPA alamäärused ja me peaksime mõtlema veel ka selle peale, kas äh, rahapesuvastane äh, seadusandlus ei oleks ka mõistlik samm edasi. palun vabandust, aga mul ei ole enam prantsuskeelset tõlget, ütleb äh, äh, härra juhataja. ilmselt oli, nüüd on jälle mikrofon sisse lülitatud, võite jätkata. Just, just in the end I think. lihtsalt lõpetuseks. ma arvan, et üleüldiselt ollakse nõus, et on võimalik väga palju kurja teha, kui finantssüsteemid ei ole piisavalt kaitstud kuritegelik, kurjategijate krist- ja terroristide eest. meil on vaja ka Euroopa tasandil raamistikku, eriti just kriisiaegadel on meil vaja hoolitseda selle eest, et äh, kuritegelikkus ei suurenda niigi olemasolevaid probleeme ja ohustaks äh, solidaarsust see oleks kõik praegu minu poolt, aitäh! aitäh, proua! nüüd kuulame ära variraportöörid ja võtame vaheldumisi neid, nii et kõigepealt härra Peeter Siimann, palun! aitäh, aitäh, suur tänu mõlemale raportöörile! aitäh läbipaistvate ja mahukate selgituste eest. omalt poolt mõned täiendused. ma arvan, et me ei pea siin arutama äh, kui olulised on need ettepanekud. HSBC, Briti suurpanga juhtum, kes USA-le peab maksma, USA-ga sõlmis kokkuleppe kahe miljardi dollari maksmise e, e, üle, mis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõttu ja US-, ja ka Euroopas on suuri probleeme olnud sellega in-, ja praegu on näiteks ka, tehakse etteheiteid Vatikani pangale see kõik näitab, kui aktuaalne see teema on ja kuivõrd vajalik on selle teemaga tegeleda. me oleme äh, ühel meelel selles osas, et vaja on võidelda vaha, rahapesu vastu ja maksupettuste vastu. Äh, seetõttu on oluline, et äh, kes tegelikult kasu saab, keegi ei pea enam saama ennast peita erinevate keerukate ettevõtete struktuuride taha, nii et komisjoni ettepanek läheb õiges suunas Eh, registreeritud ettevõtted, eh, usaldusisikud eh, mm, peavad andma infot ja raportöör teeb ettepaneku minna ka veel kaugemale selleks, et ettevõtete registrid täiendatakse infoga selle kohta, et kes on tegelik kasusaaja. mina tegelikult läheks veel kaugemale. miks me peaksime jätma selle äh, tegutsemise liikmesriikide pädevusse, miks me ei tegutse ühiselt koordineeritult Euroopa tasandil, näiteks võiks avalikustamis äh, avalikustamist puudutavaid äh, sätteid uuendada juba olemasolevates Euroopa direktiivides ja hoolitseda selle eest, et et äh, avalikustamise nõuded on samasugused. ning mis puudutab seda, et kolleeg Kleeva äh, rääkis juba asjadest, kus tuleb olla karmim, aga mina tahaksin rääkida veel ühest valdkonnast, konnast, kus tuleb olla karmim ja millest komisjon ei ole rääkinud. mida arvab komisjon äh, riskipõhisest lähenemisest? komisjon möönab, et liikmesriikidel on võimalus äh, riskipõhise lähenemise raames lihtsustada hoolikuskohustusi. mina aga teeks ettepaneku näha ette ka võimalus valdkondades, kus äh, kuritarvitamised äh, on sellised, et, äh, et, et liikmesriikidel ei ole väga palju võimalusi, siis seal võiks olla nagunii erand. näiteks Saksamaa lotosüsteemis ei, ei ole minu meelest tõsiseltvõetavat äh, riski ja see ei õigusta inimeste igapäevaellu sekkumist, sellepärast et võite, mis on suuremad kui tuhat eurot, neid ei maksa nagunii kunagi, kunagi sularahas välja ja loto ja väiksemate võitude puhul nagunii ei, ei ole teada, kui suur see summa on ja nagunii äh, makstakse need summad äh, välja ainult otse äh, võitja kontole. nii et äh, siin on äh, riskipiiriks äh, alati ainult üheksasada üheksakümmend üheksa eurot, nii et äh, siin äh, rahapesuvõimalused selle tõttu, et illegaalsed jõud ostaksid kokku lotopileteid suures mahus, siin tekib tõesti küsimus, et kes oma legaalset äh, raha, mida ta võib äh, igal hetkel kasutada, äh, kes ähm, kasutaks selliseid äh, ebatõenäoliseid stsenaariume, mis siin võimalikud oleks, et kes sellist riski üldse võtaks, kui tegemist on normaalse inimesega? ning viimane ettepanek puudutab rakendamist, mõned kolleegid juba eelmine kord rääkisid sellest, et äh, direktiivi rakendamise puhul on äh, otsustavaks alati, et kuidas kui edukaks kujuneb selle ülevõtmine. nii et ähm, ette on nähtud äh, neli aeg, aastat aega äh, rakendamiseks, aga minu meelest oleks kasu juba sellest, kui äh, juba praegu hakatakse eeltööd tegema. et kui me selle raporti, mida komisjon koostab nelja aasta pärast rakendamise kohta, kui me juba praegu selle peale mõtleks ja paneks paika mõningad äh, detailid, äh, mis selles äh, ettekannetes peavad olema, et liikmesriigid teaksid, mille alusel neid hinnatakse. juhataja, aitäh, Peeter, ja võttes arvesse seda, et juba, et praegu on viisteist sõnasoovijat, siis panema kella tööle ja igaühel on aega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 lotosüsteem ei ole nii puhas, kui võiks arvata, sellepärast et et kuna kõik võitjad ei ole alati teada, siis me ei tea, kes raha kaotavad, me näeme ainult, kes raha võidavad. nii et kui vaadata, kui olulised on näiteks kasiinokäibed, siis võib seda kasutada äh, Äh, rahapesuks. ma olen äh, nõus sellega, mida raportöör ütles, aga ma tahaksin öelda, et rääkida sellest, et äh, mis suunas peaks see raport minema minu arvates. esiteks artikkel kaks lõige seitse, selle määratlus direktiivis kasutatud määratlus ei ole selge milline, millist tehingut mõeldakse, kas äh, sellist tehingut, äh, mille on juba teinud see, kes on kasusaaja või mitte? kas see käib sinna raamistikku või mitte? ma mõistan, et äh, see võimaldab paremini tuvastada tehingu tegijaid Euroopa Liidus, aga parem oleks liikuda lihtsustatud teabe suunas ning artikkel viis lõige üks ma sooviks seda analüüsida artikli neli valguses mm, näiteks äh, antakse äh, arvenumber või mingi muu äh, tuvastamist võimalik number, aga mitte elukoht ja see võib endaga kaasa tuua teatavaid raskusi, pank ei saa enam äh, tagada nende tehingute jälgitavust, kuna oleks raske tuvastada ja sellega seoses oleks raske tuvastada terrorismi rahastamise äh, allikaid ja see äh, miinimummäär tuhat eurot pangad ütlevad, et tuleb kõigile tehingutele samu äh, kriteeriume kohaldada ja mitte üksnes neile tehingutele, mis ületavad äh, tuhande eurost piiri. ning ähm, makseteenuste vahendajate kohta käib sama jutt. veel üks äh, märkus. vilepuhujate mehhanism, ma arvan, et ka sellega oleks hea tegeleda ja kehtestada, juurutada mehhanisme, mis võimaldavad äh, tehinguid jälgida, sest äh, on olukordi, kus äh, pank ei tuvasta rikkumisi ja osaleb seetõttu mingil määral kuritegevuses. vabandust, et ma teid katkestan, ütleb juhataja, aga ALDE nimel saab nüüd sõna proua Intvelt kaheks minutiks yes,. Be aitäh, esimees, ma teen väga lühidalt. sest äh, mulle tundub, et üksikasjadesse me läheme siis, kui me vaatame läbi muudatusettepanekud. ma teen ühe üldise märkuse. mulle tundub, et me peaksime natuke rohkem seda õigustust uurima, mis siin taustaks on. me saame siin uued eeskirjad ja standardid Äh, saame need FATF-ilt, kuid äh, me peaksime vaatama lähemalt, mis on sinna muutusteni viinud. me automaatselt äh, otsustame, et sellised meetmed viivad suurema turvalisuse poole ja need on vajalikud. võib-olla nad on vajalikud, ma ei tea seda, aga ma tahan natuke rohkem tõendeid näha mõned meist on olnud skeptilisemad, olnud nendes küsimuses juba mitmeid aastaid, kuid võttes arvesse kõike seda, mis me oleme saanud teada eelmistel nädalatel, kuidas on kodanikke jälgitud, siis me peaksime olema natukene skeptilisemad ja natuke kriitilisemad samuti. ma ei taha öelda, et ma kohe tahaksin need ettepanekud välja hääletada, aga ma tahaksin rohkem tõendeid saada, kas sellised meetmed on vajalikud, sest need meetmed ju võta, lähevad meile maksma ja otseselt lähevad need maksma pankadele, pankadele, kes saavad uue bürokraatliku koorma endale, nad peavad kõiki neid eeskirju hakkama ka rakendama. ning eh, see ohustab natukene ka kodanike eraelu puutumatust seega peame vaatama, et need meetmed oleksid proportsionaalsed ja ka õigustatud, sest seda ju nõuab meilt eh, seadus. mina isiklikult arvan, et kui meie kohustame ettevõtteid koguma äh, Äh, politsei äh, asemel andmeid, siis me oleme sattunud sellisesse halli tsooni. me ju anname justkui äh, need politsei kohustused kellelegi teisele edasi. Neil on vaja võib-olla koguda ainult neid andmeid, mis on vaja nende ettevõtte tegutsemiseks. siin raportis on mõningad asjad, mis ei peaks siin olema, nagu näiteks andmete kogumise perioodid, tähtajad isikuandmete puhul mulle tundub, et see peaks olema juba olemasolevate andmekogumise eh, seadustega kaetud, samuti peaksime panema paika, mis on risk, mis on kahtlane, kas eh, andmeid ei ole korralikult eh, sisestatud, siis ei ole ju ECONi asi paika panna, kas see on riskantne või kahtlane Äh, ma ei ole kõige selle vastu, aga ma tahaksin rohkem äh, tausta saada selle, selle kohta, miks me peaksime kinnisilmi järgima FATF-i soovitusi. aitäh ja sõna härra Torvaldsil. aitäh, esimees. ma tahaksin tänada raportööri selle raporti äh, eelnõu eest, sest siin on tõstatatud väga palju olulisi äh, punkte, kuidas on võimalik komisjoni ettepanekut parandada. see raportöör tegeleb nende valdkondadega, kus me oleme juba väga palju infot saanud, me siin juba kuulsime näiteks sellisest valdkonnast nagu Iirimaa hobusekasvatus ja hobuse võidu ajamised ning me võime jõuda ka siin osades Soome sektoriteni, et seega me, me peaksime olema ettevaatlikud äh, Äh, kui me tahame äh, panna paika selliseid eeskirju ja seadusi, mis teeb kõik palju äh, keerulisemaks, me peame pidama silmas digitaalsektoris ühtset turgu. mis puudutab riiklike registrite omavahel ühendatavust, see on äärmiselt hea uudis, kuid me ei peaks looma äh, kattuvaid pädevusi ja, ja dubleerimist. samuti peaksime olema äh, ettevaatlikud eraelu puutumatuse küsimuses ning andmekaitse on äärmiselt oluline punkt riskipõhine lähenemine, mille on võtnud komisjon, on äärmiselt hea lähenemine ning ma toetan äh, raportööri seisukohta, riskianalüüsi kohta, hindamise kohta, kuigi võib ju küsida, kas seda tehakse igal teisel või kolmandal aastal, kuid üldiselt ma leian, et äh, riskianalüüs ja riski hindamine peab toimuma alguses ja peab toimuma kõikidele samal tasandil ning äh, siis lähevad vastutus liikmesriikidele ja kui nemad ei leia mitte midagi kahtlast, mis viis, viitaks äh, suurenenud riskile siis peaksid äh, nemad ise oma äh, eeskirju järgima. see, sellega siis minu kaks minutit uh,. Thank you very much, I haven't got Rui Tavares from the Greens here, no uh,. suur tänu, kas, kas keegi asendab roheliste äkki me võiksime kasutada seda aega ja anda sõna Judith Sargentinile, kes on kodanikuvabaduste komisjonis raportöör ja tavaliselt proua esimees, äkki ma võtaksin praegu sõna ja teie siis otsustate ise, milline on see järjekord, mina seda järjekorda ei tea, see pole ka minu asi. kas ma võiksin siis sõna võtta? jah, ütleb proua esimees ja ma annan libe raportöörile sõna viimasena, siis on ta ära kuulnud kõik kommentaarid ja saab öelda siis kõigile vastuseks midagi nii et sina võtad nüüd sõna variraportöörina. jah, ma olen väga ettevaatlik, ma ei taha siin äh, libe komisjoni äh, karjamaale minna. ma kõigepealt üritaksin äh, välja tuua selle, et kogu see rahapesu küsimus on ääretult tähtis, tegemist on majandusliku küsimusega, tegemist on kasvava sektoriga ja see põhiline küsimus, mille üle aru pidada ei peaks olema see, kui palju probleeme meil on äh, ja et kui raske on rakendamine, vaid tegemist on pigem küsimusega, kus me näeme, et võrdseid tingimusi rikutakse see tähendab seda, et kui turu, meil on üks turupool, mis on ametlik ja peab kinni reeglitest ja teine, mis on mitteametlik ja ei pea kinni reeglitest, siis sellel pole mitte mingit pistmist konkurentsiga. ma ei hakka siin äh, kuritegelikust tegevusest rääkima, see puudutab kodanikuvabaduste komisjoni, aga on teatud äh, küsimusi, mis puudutavad otseselt majanduskomisjoni pädevusala, nagu näiteks äh, maksustamine, finantsturu reeglitest mitte kinnipidamine ja nii edasi nii et tegemist on tähtsate küsimustega ka majandus- ja rahanduskomisjoni jaoks ja professor Schneider Lints äh, ütles, et äh, must turg on üüratult suur ja ka rahapesumisel toimub äh, toimub väga suurtes summades, nii et me peaksime seda küsimust ka majanduskomisjonis tõsiselt võtma. ja raportis, mille raportöör koostas, on mõned võtmeküsimused ja Sofi, mulle tundub, et meil on siin ühine lähtekoht. me ei soovi uusi reegleid lisada, vaid ka probleem on selles, et praeguseid reegleid ei rakendata. see on meie probleemiks, see on tegelikult küsimus, kus Euroopa Parlament peaks väga selgelt ütlema oma arvamuse. ei piisa sellest, et me Euroopa tasandil koostame õigusloomet ja pärast meid ei huvita see, kas liikmesriigid seda ka rakendavad Äh, raportid äh, rahapesu kohta on olnud väga kahtlased ja me nägime Küprose puhul väga hästi, mis saab siis, kui kontrollida, kas reeglid on seadusesse sisse kirjutatud, aga samal ajal pangad ja ettevõtted äh, ei pea nendest kinni ja seega peab Euroopa kasutama ära kõik oma võimalused ja ma arvan, et raportit on võimalik tugevdada just äh, selles mõttes, et me kasutaksime järelevalveasutusi selleks, et tagada rangetest reeglitest kinnipidamine. ja et reeglid oleksid kooskõlas reaalsusega. ma olen variraportöör ja ma räägin kahe eest jah, ütleb proua esimees, tõesti neli minutit. kas see pole mitte õiglane, küsib härra Kiigold. nii et selle kõrval ei saanud ma siin raportis päris täpselt aru, miks raportöör on teinud ettepaneku piirata karistusi. kui me seda teeme, siis tegelikult on see ju üleskutse vähendada võimalikke maksimaalseid kulusid, sest me loome teatud kunstlikud kasusaajad. nii et minule, minu arvates see ei ole mõistlik. sellepärast äh, see rakendamine peabki võtma nii kaua aega, nagu ette pandud me peame vaatama ka hasartmängu küsimust väga tõsiselt ähm, ja küsimus ei ole mitte selles, kas see toimub internetis või mitte, vaid kas tegemist on rahapesuriskiga, see on see, millest me peaksime lähtuma ja vaatame seda täpsemalt. suur tänu ja nüüd teoreetiliselt järgmised neli minutit ja Ivo Strejček, kes räägib ka kahe eest. aitäh, aitäh, proua esimees kuulasin seda arutelu. ja kui mõelda nüüd äh, kõikide variraportööride arvamuse peale, siis on näha, et ECR fraktsiooni arvamus ei erine sellest, nii et äh, ma ei peagi ära kasutama kogu mulle antud kõneaega, sest äh, proua Intfeld ütles ära juba kõik selle, mis on äh, punkti all üks mul siin kirjas ja ka Sven Kiigold ütles asju, mida ka mina soovisin öelda. lubage mul teatud punkte toonitada. me ei peaks äh, kinnismõttena arvama seda, et kõik finantsturgudel üritavad teistel nahka üle kõrvade tõmmata ja raha pesta. praeguses majanduslikus olukorras äh, soovitame meie välja töötada seadusandlust, mis arvestaks millegagi, ähm, mida mina nimetaksin lihtsalt laskem äriettevõtetel ise otsustada. sekkumine siin võib-olla ei oleks nii vajalik. selle asemel, et siin uusi seadusi luua, peaksime me pigem pöörama tähelepanu sellele, kas juba vastu võetud äh, seadusi peet-, rakendatakse ja kas nendest peetakse kinni. see oli punkt number üks. punkt number kaks. täpselt seesama, mida härra Karinš oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles. viis protsenti üleilmsest SKT-st ja seda ütleb IMF, on äh, selline kahtlase päritoluga ähmane. aga see on kõigest number ja kas see on tõene number? meil oleks vaja saada rohkem informatsiooni selleks, et selle protsessiga edasi minna. nüüd riiklikud registrid. informatsioon rahapesuvastases võitluses on ülitähtis nii et äh, riiklike registrite avatus. kes peab andma aru piiriüleste tehingute kohta? seda küsimust tuleb edasi arutada, aga mul on väga hea meel, et isegi härra Karinš ütles, et omavahel seotud registrid ei lahenda tegelikult kogu probleemi uus tehnoloogia. jah, viimane punkt. me oleme kahekümne esimeses sajandis, seda tuleb tunnistada, me teame, et uued tehnoloogiad tulevad muudkui peale, mida harmoniseeritum või mida rohkem seadusega koordineeritud äh, see menetlus on, seda rohkem kasutatakse uut tehnoloogiat selleks, et äh, nendest äh, õigusloomelistest tõketest mööda minna. nii et need olid minu märkused ja nagu näete, ma lähen teiste variraportööridega samas suunas. suur tänu ja järgmisena teoreetiliselt neli minutit ja härra Klute, palun. aitäh ma arvan, et ma saan äh, vähem ajaga hakkama. Äh, üsna palju on juba ära öeldud, tahaksin keskenduda ainult teistele aspektidele. ma arvan, et me oleme kokkuleppel selles, et rahapesu ja maksupettusi on vaja tõkestada nii hästi kui võimalik, aga sellest hoolimata tuleb olla ettevaatlik, et äh, säilitataks teatav proportsionaalsus ikka ja jälle on äh, kuulda tarbijate aspektist, tarbijate poolt äh, kaebusi, et äh, pangad kasutavad rahapesuvastast võitlust ettekäändena selleks, et klientidel mitte lubada kontot avada. seda on rõhutanud rahvusvahelised tarbijate kaitseühendused ning nad on öelnud, et me peame jälgima seda, et siin ei avata antaks võimalust pankadele teha midagi, mida ka meie ei taha, et nad teeksid. on kaks äh, näidet, millele tarbijakaitsjad pidevalt viitavad, üks äh, probleem äh, esineb Ühendkuningriigis, seal pangad nõuavad seda, et inimesel, kes soovib pangakontot avada, peab olema elukoht Ühendkuningriigis. komisjon viitab sellega seoses sellele, et praegu tegeldakse rahapesuvastaste meetmete harmoneerimisega ning tuleb jälgida seda, et me leia-, või, suudaksime üle-euroopalisi meetmeid äh, kehtestada, sest muidu ei ole võimalik äh, siseturgu edendada ja me peame alati äh, pöörama tähelepanu sellele, et siseturuga seoses ei tekitataks piiranguid, mida me ei soovi ning teine asi, millele viidatakse tarbijakaitsjate poolt, et Prantsusmaal on olnud selliseid äh, kuritarvitamise juhtumeid, kus pangad on kasutanud äh, rahapesu äh, vastast võitlust ettekäändena selleks, et klientidelt andmeid saada ja kasutada neid ära hoopis reklaami tegemiseks. see oleks muidugi üsnagi omapärane võimalus, kuidas ähm, rahapesuvastaste õigusaktidega äh, hoopis muid eesmärke järgitakse, nii et me peame selliseid kuritarvitusi vältima ja peame äh, jälgima seda, et teatav proportsionaalsus säiliks, need olid minupoolsed märkused ning lõpetuseks me oleme ikka ja jälle silmitsi küsimusega, et tegemist on vabakaubanduslepingutega, lepingute läbirääkimistega ning äh, va rahapesuvastase võitluse võitlust silmas pidades oleks võib-olla mõttekam äh, rahapesu, äh, vabakaubanduslepingutesse kin-, sisse kirjutada vastavad äh, rahapesuvastased reeglid. näiteks Peruu ja Kolumbiaga on seda tehtud. see ei ole ju mõttekas, kui me siin ainult siseasjadega tegeleme, aga ei tegele valdkondadega, mis on äärmiselt, mis on väga palju olulisemad. jah ka minul on olnud väga huvitavaid arutelusid, kui olen astunud panka ja soovin äh, äh, kontot avada ja nad nõuavad minu käest informatsiooni, millele olen vastanud, et ei, seda teil pole küll vaja teada saada. Judith Sargentini saab sõna, aeg on küll otsas, minister on ka juba kohal. aga kas äh, komisjon soovib sõna saada, kui jah, siis meil ei ole aega raportööridele. Judith ja siis komisjon suur tänu! ma arvan, et see märkus, mille te tegite, proua esimees, et äh, pidite pangas äh, päris palju pabereid täitma, enne kui arve avati, on tegelikult võtmetähtsusega selle arutelu jaoks. me arvame, et libe EKOn komisjon jagavad pädevusi vastavalt artiklile viiskümmend üks äh, see otsus võetakse nüüd lõplikult vastu pärast suvepuhkus. mul on väga hea meel, et mul on võimalik osaleda teie arutelus rahapesu üle. lubage mul alustuseks äh, rääkida ECONi komisjoni jaoks kõige tähtsamast küsiks ehk et kaasata kuritegelik äh, pool. meil ei ole Äh, rahapesuvastase töökonna poolt paika pandud rahapesu äh, definitsiooni ja kui me selle rahapesu defineerimise jätame nüüd liikmesriikide kätte, mida on kakskümmend kaheksa, kas te siis arvate, et meil on võimalik äh, maksude, maksudealaste kuritegude vastu võidelda? Sven Kiigod ütles ka, juba äh, seda ja ma arvan, et kui me ei pane paika seda, mis on maksudealane kuritegu, ei ütle välja, et tegemist on äh, selgelt kuriteguga äh,, siis keegi ei vaata ka seda kui kuritegu, sest äh, väga paljud leiavad, et äh, maksude mittemaksmine ei ole mitte kuritegu, vaid kõigest selline administratiivne nihverdamine Äh, siis mis on maksupettuse ja maksukuriteo vahel vahe. maksupettus on defineeritud maksukuritegu mitte. rahapesuvastane töökond on äh, nõudnud, et äh, tehtaks koostööd maksukuritegude puhul, aga tuleb hoolitseda selle eest, et informatsioonivahetus toimuks ka maksudest kõrvalehoidmise osas. ma olen veendunud, et äh, ka, see parlament peaks ka siin andma oma panuse maksukuritegelikkuse defineerimise puhul. ma küll ei näe, et ECONi äh, raportöör seda teeks, ma loodan siiski, ta teeb seda ja kutsun ka variraportööri üles seda tegema. mis on riskid ja kes defineerib riskid? meil on pangandusjärelevalve asutus, meil on EIOPA, äh, ESMA ja Europol selles direktiivis kui järelevalveasutused, mis võiksid meile anda informatsiooni selle kohta, mis on risk ja mida iga üksikisik peab silmas pidama, kui räägitakse rahapesust. nii et EBA, ESMA, Europol. me tegelikult äh, kuritegude vastases võitluses äh, lähtume informatsioonist äh, mida meil ei ole, nii et mitte keegi ei tee seda, mida ta peaks tegema. Sofi Infeld äh, ühe rap-, variraportöörina mainis andmekaitse küsimust äh, rahapesus ja ma arvan, et meie ülesandeks on äh, luua toimiv meede selleks, et võidelda sellise kuriteo nagu rahapesu ja ka maksudest kõrvalehoidmine vastu andmekaitse inspektor ütles sellel nädalal, et praegune seadusandlus ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Äh, ja me, see tähendab seda, et tegelikult äh, pangad nüüd ei tea, keda nad peaksid äh, kuulama, kas nad peaksid kuulama rahapesuvastast töökonda või hoopis andmekaitse inspektorit ja nüüd ma näen siin, et Econ ei tegele selle küsimusega. ja näiteks, kui üks liikmesriik ei äh, mõnes liikmesriigis on võimalik teatud andmeid äh, politsei käest kätte saada, teistes aga mitte. samamoodi on politseil võimalik teatud andmeid kasutada osades liikmesriikides, teises mitte. nii et me peame paika panema eesmärgi ja hoolitsema selle eest, et sellest eesmärgist on võimalik ka kinni pidada. ja minu viimane punkt ja siis lõpetan ka kohe, proua esimees kuidas me kavatseme seda kõike tõhusalt läbi viia, kui on kakskümmend kaheksa erinevat menetlust ja kahekümne kaheksas liikmesriigis kahekümne kaheksa erineva menetlusega, iga institutsioon, iga üksikpank, iga hasartmänge pakkuv asutus äh, on äh, ise defineerinud, mis asi on risk ja seega risk ühes riigis äh, ei ole sarnane riskiga teises riigis, nii et kuidas me kavatseme siin piiriülese rahapesu vastu võidelda? ma tõesti arvan, et see, mis meile on esitatud, ei ole piisav ja me peaksime äh, selle süsteemi muutma tõhusaks. ma ähm, ähm, tean, proua esimees, et mängin siin oma õnnega. vabandust, ütleb proua esimees, mulle ei meeldi, kui tehakse siin äh, selliseid äh, naljakaid märkuseid, äh, ka süüdistasin Sveni. kõik on mulle öelnud, et äh, riskidepõhine lähemine on tõhusam kui äh, reeglitepõhine. aga ma tahaksin siis täpselt teada saada, kes uurib riske ja ma tahan siiski veel kord öelda, et riikide, riskidepõhine lähenemine siiski põhineb ka teatud reeglitel, sa ei saa juhtida äh, Äh, ettevõtted ilma, et sa teaks, et reegel on see, see määr, sellest tuleb kinni pidada. riskide põhine lähenemine on tegelikult profiilide väljatöötamine ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me profiile välja töötame, selleks et olla kooskõlas andmekaitsealase seadusandlusega meil ei ole nüüd aga enam aega selleks, et komisjonile sõna anda või no tegelikult kaks minutit, sest minister on kohal, ma väga vabandan, aga liberaportöör kasutas teie aja ära. suur tänu, proua esimees, teen nii lühidalt kui võimalik. tulen selle juurde, mida räägiti rahapesu tähtsuse kohta. ma tean, et on küsimusi ka kogu selle tõenditepõhise lähenemise kohta ja selle lähenemise kohta, mis äh, rahvusvahelised standardid on rahapesuvastane töökond äh, paika pannud. meie leiame, et tegemist on väga raske valdkonnaga selleks, et hinnata äh, nii tõhusust ähm, süsteemi puhul kui ka selle süsteemi mõjusid ning ma arvan, et siin ainus võimalus on vaadata seda küsimust nii, et küsida endalt, mis saaks siis, kui seda süsteemi poleks ma arvan, et me oleme teiselt poolt paika pannud reeglid, mis põhinevad proportsionaalsuse põhimõttel, selleks et hoolitseda selle eest, et me ei üritaks siin äh, äh, kõiki ettevõtteid äh, ühe vitsaga lüüa. me saame aru, et on erinevusi ja teatud reeglite rakendamisega kõik ettevõtted hakkama ei saa. me ei ole neid Äh, registreid direktiivi sisse kirjutanud, me ei ole põhimõtteliselt nende vastu, aga meil tuleb informatsiooniallikale keskenduda ja hoolitseda sellest, et me saaksime informatsiooni võimalikult täpselt ja võimalikult kiiresti. Äh, hasartmängusektor. meil on siin riskidepõhine lähenemine, mida me kasutame mida kasutame kõikidele sektorile ehk siis ka õnnemängusektorile. me oleme paika pannud päris laia definitsiooni, aga riskipõhises lähenemises on meil ka teatud paindlikkus selles, et riske ka hasartmängusektoris hinnata. nüüd nende reeglite tõhususe tagamine. meil tuleb kohe kindlasti pöörata tähelepanu äh, sellele protseduurile, mis on suunatud tõhususe suurendamisele rahvusvahelisel tasandil. Äh, sinna on kaasatud ka rahapesuvastane töökond, see uus lähenemine ja neljas äh, rahapesuvastane töökonna läbirääkimiste voor tegelebki just äh, tõhususega. nüüd andmekaitse me oleme täiesti teadlikult otsustanud piirata andmekaitsereegleid selles direktiivis rahapesuvastane direktiiv on andmekaitsereeglitega kooskõlas ja selle lähenemise töötasime me välja, pidades läbirääkimisi äh, erinevate peadirektoraatidega, samamoodi nagu ka andmekaitse inspektoriga. ja veel paar sõna, proua esimees saame aru, et raportöör soovib riskipõhist lähenemist näha selles raportis. see on siin selgelt välja tulnud, me saame aru, et ähm, tege-, et see päris selge veel ei ole. kuid on tehtud päris palju tööd ära esimese määruse väljatöötamisel toona, kui me äh, töötasime välja Euroopa pangandusjärelevalve asutuse eelkäija asutamist ja mis puudutab äh, vahendajaid ja et on vaja teha äh, maksuteenuse pakkujal ja maksjal vahet, selle küsimusega tuleb meil lähemalt tegeleda. ja siis Euroopa süsteemi väljatöötamine, see on üks küsimus, mida on väga raske kontrollida Euroopa maksete süsteem SEPA pakub välja päris hea lahenduse liikmesriigi tasandil ja liikmesriigid ja finantsteenuste pakkujad on äh, pidanud äh, ka seda parimaks lahenduseks. suur tänu, ütleb proua esimees, äh, neli minutit ja kolm sekundit, aga lõpuks panite suu kinni ma ei tea täpselt, milline see menetlus välja näeb, kuid mingil hetkel pannakse mingi muudatuste, eh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg paika või äh, pannakse paika uus tähtaeg eh, raport, uue raporti kirjutamiseks. praegusel hetkel on see kaheksateistkümnes, kaheksateistkümnes juuli, hästi. nii et tehke muudatusettepanekuid kaheksateistkümnendaks juuliks Äh, juhul, kui teile mitte midagi vastupidist ei öelda. suur tänu. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, rahandus, äh, majandusdialoog ja arvamuste vahendus Sloveenia rahandusministriga. Right. Okay, I've got uh... nii, mul on siin kaks lehekülge märkusi, mida ma siin ette lugema ei hakka. on rõõm tervitada siin Sloveenia rahandusministrit äh, Uroš Šuferit äh, meie dialoogile, mul on ainult üks märkus ütelda ma informeerin liikmeid, et lisaks sellele majandusdialoogile ja arvamuste vahetusele Sloveenia rahandusministriga saatsin ma paar nädalat tagasi teistele liikmesriikidele kutse osalemaks majandusdialoogis Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Malta ja Luksemburg on siis need, kes on selle kutse saanud, ma ootan veel nendelt kinnitust ning siis ma annan teile õigel ajal teada. Hispaania, Prantsusmaa, Malta, Luksemburg, meiega on äh, juba andmevahetus toimunud, kuid konnitust ei ole olnud, Portugalilt ei ole vastust tulnudki ning äh, vahepeal aga rahandusministrid muutuvad, nii et võib-olla kõik see võtab natukene rohkem aega, nii et ma pean uue kutse neile saatma kuid äh, ma soovin, et kõik liikmesriigid ikkagi tulevad meiega pidama siia komisjoni majandusdialoogi ning nad näitavad, et nad soovivad parandada poliitika äh, loomises meie dialoogi. nüüd aga annan sõna kümneks minutiks maksimaalselt härra rahandusministrile, palun, ning pärast teie sissejuhatavaid äh, sõna, sissejuhatavat sõnavõttu tuleb meile viieminutiliste plokkidena vastuse, küsimused ja vastused ning äh, loodame, et äh, siis liikmed annavad ka teile aega vastamiseks, mitte ei esita oma küsimusi viis minutit. aitäh mul on väga hea meel, et sain täna siia tulla ning ähm, see on väga, tänan teid, et te näete, näitate huvi üles meie riigi vastu. sissejuhatuses majanduspoliitika kohta tahaksin ma äh, keskenduda kolmele punktile, võttes arvesse Sloveenia hiljutisi majanduslikke arenguid, kolm sambaline tegevuskava on meil olemas räägin sellest ning võib-olla siis äh, räägin teile kõige rohkem siis sellest teisest sambast, äh, kus on paigas meie prioriteedid, millega me praegu tegeleme. Sloveenia majandusolukorrast kõigepealt. praegusel hetkel on olukord selline, et pärast viis, viit, viissada aastat äh, kehva kasvu, mis ei ole alati olnud üldsegi kasv mitte vaid pigem majanduslangus. oleme me saanud aru, et me peame kiiresti tegutsema hakkama. meie riigi võlg, ehkki ta ei ole väga suur, on viimase paari aastaga väga tunduvalt tõusnud ning siis palgad ei ole tõusnud, seega me ei ole ka kriisiga kohaneda suutnud. kuid sellele vaatamata on Sloveenia makromajanduslikult väga tugev, kui me vaatame näiteks elamussektorit, Euroopa Liidus oleme kõige madalama eh, eralaenuga eh, eluasemes, eluasemete puhul ettevõtete sektoris äh, on meil väga palju äh, võlgades ettevõtteid ning see kajastub ka pankade bilansis. see on siis üks asi, mida me peame arvesse võtma, see, kui me äh, töötame välja oma majanduspoliitikat. teiseks, kui me vaatame seda, mis on toimunud viimase viie aasta jooksul, siis meil ei ole tegelikult mingit poliitilist tegevuskava olnud, meil Äh, on küll töös mõningad menetlused, äh, mida me kavatseme kasutusele võtta. selleks, et oleks võimalik äh, majanduskriisiga kohaneda ning vastavalt ka tegutseda. kuid kui me vaatame minevikku, siis me näeme, et ka minevikus on juba midagi tehtud, reform, pensionireform on toimunud, samuti tööjõusektori reform, fiskaalkonsolideerimine samuti sai juba alguse kuid äh, me peame sellega veel edasi töötama. me peame, me oleme pannud paika kolmesambalise majanduspoliitika, esimeses sambas üritame muuta otsuse tegemisprotsessi, oleme pannud paika, et soovime välja töötada äh, õigusandlus, seadusandluse ning me oleme pannud ka mõningad asjad referendumile ning oleme muutnud äh, põhiseadust, me oleme suurendanud seda lävendit, äh, mida on vajalik referendumi pidamiseks ning seega on kõik toimunud palju äh, sujuvamalt ja kiiremini reformi väljatöötamisel. hääletussüsteemiga valimissüsteemiga tuleb samuti tööd teha, Sloveenias on väga palju erinevaid eriko-, erakondi, koalitsioon valitsuses on väga lai ning ähm, valitsused on üsna nõrgad, see tähendab seda, võttes arvesse mineviku kogemust, kogemusi, et kui me tahame äh, tugevat majanduspoliitikat paika panna, siis on meil vaja äh, äh, ka stabiilsemat poliitilist õhustikku ettevõtete juhtimine on samuti selles sambas äh, väga oluline punkt, teate kindlasti, et Sloveenias on see väga nõrgaks äh, punktiks ning me peame äh, seda muutma. Need kolm aspekti otsuse tegemise protsessi sambas on omavahel seotud. teine sammas majanduspoliitikas on kiired meetmed majanduses, me teame, et pärast viieaastast perioodi majanduslanguse ajal on meil vaja ühelt poolt tõhustada majanduskasvu ning teiselt poolt ka toetada fiskaalkonsolideerimist, sellest ma räägin hiljem veel veidi. kuid see teine sammas on põhimõtteliselt see sammas, millele me praegu keskendume lühiajalises perspektiivis, me teame, et me peame tegutsema tõhusalt ja kiiresti, selleks et meil oleks võimalik äh, vaadata ka äh, keskpika perspektiivi peale ning pikale perspektiivile ei saa teha pikaajalisi perspektiivi reforme, kui me lühiajalisi enne ette ei võta. kolmas sammas, jätkusuutlik pikaajaline kasv, kuidas majandus konkurentsivõimelisemaks muuta, kuidas äh, tagada selliseid tingimusi, mis looksid jätkusuutliku arengu. seega meil on vaja kõhu, tõhusat õigussüsteemi, meil on vaja rohkem teha tööjõuturul, ka riigisektor peab muutuma tõhusamaks ning samuti tervishoiusektor peab paranema ning samuti keskkonnasektor. teises sambas oleme paiku pannud äh, maja, majanduslikud poliitilised prioriteedid, kõigepealt kasvu toetamine meil on vaja pankade bilansilehed äh, korda saada, väga paljude pankade bilansid on äh, praegusel hetkel äh, vähendanud pankadele võimalust turul osaleda ning ka ettevõtetele laenata. meil on vaja ettevõtete sektorit, mis peab olema tugev meil on vaja moderniseerida nii pankasid, ettevõtteid kui ka äh, riigi omanduses olevaid ettevõtteid ning nagu ma enne ütlesin, me peame midagi tegema ka ettevõtete juhtimise poole pealt. me oleme loonud äh, siis sellise ettevõtte, mis on pankade varade juhtimise ettevõte, Bank Asset Management Company, kuhu me koondame äh, Äh, äh, kehvad äh, varad, me oleme pannud paika vastava seadusandluse, me oleme ka hindade ülekandmise reeglid paika pannud ning samuti selle ettevõtte juhtivtöötajad on juba oma ametisse nimetatud ning samuti nõukogusse mittekuuluvad juhtkonna liikmed ning praegusel hetkel hakkame eh, siis neid varasid üle kandma sinna eh, vastlöödud, vastloodud ettevõttesse. me viime läbi pankadele ka stressiteste ja hindamisi, riski hindamisi selleks, et eh, me saaksime Euroopa institutsioonidelt heakskiidu, et seda saada, on meil vaja viia üle need siis kehvad varad vastloodud ettevõttesse me oleme pannud paika nimekirja, esialgse nimekirja nendest äh, ettevõtetest, neid on viisteist, keda võib erastada. see peab toimuma parlamendi heakskiidul. see nimekiri, nimekiri tuleb kinnitada parlamendi poolt, et siis neid ettevõtteid saab äh, erastada. kuu aega tagasi tegime me selle nimekirja ning kaks nädalat tagasi parlament kiitis selle nimekirja heaks ning nüüd me läheme siis ka selle tegevusega edasi. samuti töötame selle kallal, et äh, muuta äh, Sloveenia riigi äh, varasid, see puudutab pikaajalist omaniku staatust ning me oleme leppinud kokku, et et äh, sügisel saame me kokku ja paneme paika strateegia selle kohta, millised riigi omanduses olevad ettevõtted erastatakse ja milliseid mitte. teine majandusprioriteet on fiskaalkonsolideerimine. selle koha pealt oleme me otsustanud minna edasi eelarve vähendamisega, me teame, et Sloveenia on avatud äh, turuga majandus, konkurentsivõime meie jaoks äärmiselt oluline, selleks et pikaajalist jätkusuutlikkust tagada, see tähendab seda, et me peame keskenduma äh, kulutuste pool tehtavatele meetmetele. ning me oleme pannud paika ka meetmeid, mis katavad umbes äh, ühte miljonit eurot, mis on umbes kolm protsenti SKP-st ning need meetmed peaksid olema kaks, kahes kolmandiku osas kulutused ning need meetmed peaksid olema sel aastal ka rakendatud või siis järgmise aasta alguses ning me tahtsime nad sel aastal alguses vastu võtta ja lahtine oli siis see, kas need rakenduvad sel aastal või järgmisel aastal, aga et siis see fiskaalkonsolideerimine saaks toimuda. meil on üks eesmärk veel fiskaalkonsolideerimise valdkonnas, see on riigivõlg, viiskümmend viis SKP-st äh, on siis riigivõlg, kuid äh, selleks, et äh, pankade bilansid korras ole, oleksid ning majandus toibuks, tahaksime me vähendada ka eelarvet seega võtame me kasutusele ka erastamise selleks, et äh, edasi minna. ma ei hakka praegu minema detailidesse, võib-olla ma siis hiljem vastan küsimustele ja siis räägin üksikasjalikumalt. aitäh, nüüd lähme edasi küsimuste juurde. Jean-Paul Gauzes, Rahvapartei, palun. aitäh ja tere tulemast ministrile meie koosolekule äh, hoolimata sellest, et äh, ruum on väga suur, ei ole siin üldse väga halb äh, atmosfäär praegu. Te rääkisite sellest, et te pöörate suuremat tähelepanu küsimustele ja see sobib meile hästi. sest äh, need elemendid, mida te meile andsite pankade probleemide lahendamise kohta ja võlakoorma kohta, mulle tundus, et väga täpselt äh, te meile seda ei selgitanud, äkki te suudaksite veidi veenvamalt selgitada seda, et kuidas äh, hindate seda pangandusolukorda ja, ja riigivõlakoorma olukorda uh,? Regarding banks uh.... mis puudutab pank, pank ja siis probleeme panka, pankasid, siis see on meie majandusprioriteetide keskmes. esialgu soovisime me Äh, puhastada bilansid nii äh, ruttu kui võimalik, seetõttu otsustasime me luua sellise asutuse nagu halb pank või bad bank ehk siis pankade varade juhtimise ettevõte ning tegelesime eelmise aasta septembris, augustis juba selle teemaga, meie eelmine valitsus juba alustas sellega tegelemist ning äh, meie eesmärgiks oli ühelt poolt panna paika selline ettevõte või institutsioon, mille omanikuks on praegu sada protsenti osaluses äh, riik ning sellel ettevõttel on õigus pankasid rekapitaliseerida ning teiseks on, saavad nad osta pankadelt varasid ning võlakirjad, äh, mida siis tagab ka riik siis selle abil või siis anda mõningatele varade tüüpidele äh, tagatisi oleme pannud paika ka õigusliku raamistiku. juba eelmisel valitsusel oli mõningaid probleeme parlamenti neid seadusi viies, isegi kuulutati välja referendum sel teemal, kuid see seadus on üsna hea praeguseks, seal oli vaja mõningaid asju muuta esimene punkt et see institutsioon peab olema sajaprotsendiliselt riigi omanduses, mis ei ole tegelikult kohustuslik, sellepärast et kindlasti turul on ka huvi selle vastu, võib-olla mitte esialgu, selle institutsiooni loomisel, aga hiljem, kui varad äh, on juba üle kantud ning risk äh, on äh, läbipaistvam või paremini teada, siis on kindlasti ka turgudel huvi selle institutsiooni vastu. kui me nüüd vaatame seda, mis toimus Iirimaal ja ka Hispaanias, siis nelikümmend üheksa protsenti on siis see omandi Äh, omandi ähm, suurus seal, see tähendab seda, et seda on võimalik võtta välja riigi äh, võla statistikast ja on võimalik äh, siis riigi varasid näidata positiivsemas valguses, kui see tegelikult on. teine asi, et seda seadust on vaja muuta, aga võib-olla mitte kohe see eh, seaduse järgi on see ettevõte või institutsioon viis aastat eh, elujõuline, see on üsna lühike periood ning see ei ole võib-olla kõige parim moodus, kuidas eh, maksumaksja raha kaitsta, nii et seda perioodi peab natukene pikendama ning kolmandaks kümneprotsendiline määr, millega siis see ettevõte või institutsioon peab äh, igal aastal varasid müüa selleks, et ennast refinantseerida ning see annab ettevõtte üsna äh, raskesse olukorda. seega õigus on, seadust on olemas, institutsioon on ka olemas, seal on oma juhtkond, juhtkond on juba tööle hakanud, nad on hakanud samuti tegelema varade, äh, varadega ning ähm, hoolikusnõuetega ja varade ülekandmisega institutsiooni järelevalve hakkab toimuma niipea, kui meil on äh, komisjonilt, Euroopa Komisjonilt äh, roheline tuli sel-, antud selleks, et seda teha. Äh, komisjon annab meile selleks siis loo ning ähm, nad peavad siis uurima, kas üle, varade ülekandmises on riigi abisid kaasatud äh, ja, ja kuidas see kõik on seotud äh, pankade rekapitaliseerimisega. sest äh, praegusel hetkel saab see rekapitaliseerimine saada tulla ainult äh, riigilt, võttes arvesse seda, mis turgudel toimub ja seda peetakse ka samuti riigi abiks ja meil on vaja konkreetseid menetlusi, siis kuidas seda teha. selline on siis meie lähenemine me tahtsime varade ülekandmisega ühele poole saada suve jooksul, selle esimese paketiga juuni lõpuks ning suve jooksul siis tegeleda kordaseadmisega, mis me saame puhastada pankade bilansid ja siis läheme teise perioodi juurde. That, that's all right, I mean uh.... Pole hullu natukene ülemine pole väga hull. nüüd järgmine küsimus, äh, Maika Kleeva. suur tänu, proua esimees. härra minister, kõigepealt tere tulemast, äh, tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti. Te vastasite meie kutsele väga kiiresti, ainult paar päeva tagasi meie valitsus tähistas sadat päeva ametisolekut, nii et te tõesti võtsite seda kutset Brüsselist väga tõsiselt. novembrikuisel, novembrikuises raportis Euroopa Komisjon ähm, hindas mehhanisme ja komisjon ütles, et Sloveenia on üks kahest riigist, kus tuleb äh, üksikasjalikult olukorda hinnata mina isiklikult leian, et makromajanduslikud äh, tegurid näitavad, et äh, me ainult kahes kategoorias ületasime ette nähtud kriteeriume. hästi, komisjon ütles, et äh, meid on vaja tugevamalt kontrollida, olgu siis nii. makromajanduslikud näitajad ja makromajanduslikud tasakaalunihked on teie jaoks väga tähtsad ähm, te suhtute neisse tõsiselt. ma tahaksin teada, mida teie vastasite komisjoni äh, raportile ja Jean-Paul Gosses mainis äh, seda nii-öelda halba panka, äh, seda pangavarade haldamisettevõtet. Ähm, meil on alati probleeme olnud õigusliku definitsiooniga. komisjon alati probleemide puhul viitab õigusloomelisele alusele, seega tahan teada, kas meil on nüüd komisjoniga kokkulepe sõlmitud äh, õigusloomelise raamistiku jaoks selle varade haldamise ettevõtte puhul? me teame, et äh, eelmisel nädalal läksid äh, asjad juba päris kaugele, nii et kas te arvate, et meil on vaja veel lisameetmeid, mida te arvate sellest hinnast, nendest üleviimistest ja nii edasi? suur tänu selleks, et äh, vastata küsimusele, alustaksin tasakaalunihetes. I think that there is a list of Sloveenia on äh, makromajanduslike tasakaalunihete tulemustabelis äh, mitmes kohas tegureid täitnud ja ainult kahes kategoorias me ei täitnud äh, ainult ühel riigil on üks tasakaalunihe, äh, viiel-kuuel riigil on kaks tasakaalunihet ja kõikidel teistel on rohkem. sellegipoolest äh, meie vastu alustati menetlust või no mitte ei alustatud menetlust, vaid tehti järeldus, et meil on tasakaalunihetega probleeme. olen nõus, et meil on tõesti ettevõtete sektoris tasakaalunihkeid äh, ja et selle küsimusega tuleb tegeleda võimalikult kiiresti, selleks et tagada majandusele äh, normaalne toimimine. ja ma arvan, et kõige parem võimalus nüüd edasi minna on tunnistada endale, et meil on see tasakaalunihke, et me peame need probleemid lahendama ja minema edasi selleks, et tagada pikaajaline majanduskasv ja jätkusuutlikkus. see on väga tähtis äh, ka selle aasta jaoks, aga veelgi tähtsam järgnevate aastate jaoks. nüüd äh, see niinimetatud halb pank äh, ja õigusloomeline raamistik sellele pangavarade haldamise ettevõttele. minu arvates on see õige, mul ei ole selle kohta mitte mingeid kommentaare äh, teha. mille üle me nüüd komisjoniga arutelusid peame ja Keskpangaga ka? nimelt, et meil tuleb vara kvaliteedi analüüs teha meil tuleb äh, vaadata üle varad, vaadata, millised neist on toksilised, äh, suunata need sinna varade haldamise ettevõttesse. meil tuleb näidata, et me võtame oma tööd tõsiselt. nüüd on aga menetlus pööratud ümber, me kõigepealt teeme koormustestid ja varade hindamise ja üleviimine toimub ala, alles pärast seda aeg mängib siin väga tähtsat rolli, sest äh, sellest oleneb, kas meie majandus hakkab uuesti kasvama kvartal varem või kvartal hiljem. me kõik oleme nõus sellega, et äh, vara kvaliteedi analüüs ja selle kvaliteet on tähtsad ja et meil on vaja see analüüs läbi viia võimalikult kiiresti. ja me oleme jõudnud kokkuleppele, et me läheme selles suunas nüüd see nüüd äh, see varade äh, ülekandmise pilootprojekt, me oleme otsustanud, et me teeme selle esimese pilootülekande selleks, et näha, et kõik äh, kõik selles varade haldamise ettevõttes toimib hästi, me saame näidata institutsioonidele, et me oleme teinud ära kõik ja et kui need varade ülekanded tulevad, siis nendega ka koheselt ja korralikult tegeletakse. suur tänu, nüüd ALDE nimel Wolf Klints. suur tänu. Teie üritasite edasi anda pigem positiivset pilti olukorrast Sloveenias. mulle ka tundub, et olukord on kriitiline ja võib-olla isegi tõesti äh, alarmeeriv. kui te hakkate nüüd riigiettevõtteid erastama, siis see tähendab seda, et te tegelikult olete kakskümmend aastat käest äh, lasknud, sest äh, Balti riigid hakkasid riigiettevõtteid erastama kohe, kui nad said sõltumatuks, nii et ma küsin, miks te ei alustanud varem ja et nüüd ka teete algust ainult mõningate ettevõtetega, ei ole samuti väga julgustav. seda esiteks. teiseks, meil on võimalus pankasid taaskapitaliseerida, kasutades ESM-i mehhanismi. kas te olete mõelnud selle peale, kas te olete mõelnud ESM-i kasutamise peale iga kord, kui see on võimalik ja kui mitte, siis miks mitte? ja viimane küsimus, selleks, et ähm, nendest probleemidest välja tulla, tuleb teil luua võimalikele investoritele atraktiivne äh, kliima. Te rääkisite siin äh, äh, välismaistest otseinvesteeringutest, teil tuleb välja töötada mm, protsessid, mis on õiglased, läbipaistvad ja selged, et teil ei oleks siin suurt bürokraatiakoormat. mulle tundub ikka veel, et avalikus sektoris töötab teil liiga palju inimesi ja ma pole päris kindel, kas te tegelete selle süsteemiga, selle probleemiga piisava järjekindlusega. suur tänu selle küsimuse eest. viimased kakskümmend aastat ma olen neli kuud ametis olnud. see ei olnud isiklik küsimus, lisab härra Klints. see oli lihtsalt Sloveenia valitsuse liikmele esitatud küsimus uh,. Um, so the question why now, why in so small number uh,? miks mitte ja miks nii vähe ettevõtteid? me ütlesime, et me tahame selle küsimusega tegeleda pragmaatiliselt me oleme üritanud äh, ja teinud katseid riigiettevõtteid erastada päris tihti, seda küsimust on tihti arutatud, me oleme isegi tihti selle protsessi käima lükanud. aga tõesti, väga vähe ettevõtteid on erastatud. Of starting a discussion, a large discussion about meil on väga palju räägitud erastamisest eh, ja me oleme teinud terve pika nimekirja ettevõtetest ja valdkondadest, mida võib erastada. kuid meil ei ole võimalik seda teha otsekohe, me ei saa seda kõik, neid kõiki ettevõtjaid korraga turul müüki panna. Eh, tegemist on olnud pikkade aruteludega, mis ei ole siiamaani vilja kandnud me otsustasime, et teeme pragmaatiliselt, võtsime näiteks viis ettevõtet, ja, ja siis hiljem selgus, et neid on hoopis viisteist, me paiskasime need ettevõtted turule. Ne-, ütlesime ratsionaalselt, et paneme nad turule ja katsume niimoodi usaldusväärseks muuta seda valdkonda. ja tehkem kiiresti, alustagem kohe aga kujundame seda protsessi nii, et meil on võimalik äh, maksumaksjate panusest äh, maksimaalne kasu lõigata. müüme need ettevõtted niimoodi, et äh, tulu oleks võimalikult suur. see oleks siis selgitus ma lubasin äh, Sloveenia parlamendile ja me leppisime kokku ka selles, et me töötame välja strateegia, korra, koostame täieliku nimekirja ettevõtetest, äh, mis tuleks äh, erastada ja meil toimub arutelu nüüd strateegia üle, et millised ettevõtted on strateegilise tähtsusega ja peaksid jääma riigi omadusse ja millised oleksid paremini toimivad, kui nad on erasektoris. ESM. me ei kavatsenud ESM-i vahendeid kasutada. me tahtsime lihtsalt äh, korra majal majja lüüa oma vahendites ja tõesti, selle probleemi olime ise tekitanud. ja Sloveenia saab selle korra majja löömisega ise hakkama minu arvates on tegemist mõistliku lähenemisega. Äh, see on ka aus meie Euroopa partnerite suhtes, mitte kasutada nende vahendeid oma probleemide lahendamiseks. nüüd võimalikele investoritele soodsa kliima loomine. erastamine on tõesti esimeseks sammuks, me näitame, et me oleme avatud ja ma arvan, et äh, minevikus on juba tehtud asju, mida võib-olla pole võimalik kohe näha ma arvan, et mis puudutab äh, administratiivseid tõkkeid, äh, siis olukord ei ole äh, väga halb, aga olukorda võib muidugi alati parandada. see on ka tähtis, aga minu jaoks on siiski kõigepealt paika pandud kaks prioriteeti, millele me peaksime keskenduma ja alles siis minema edasi teiste küsimustega. suur tänu ja nüüd Ivo Strejček ECR-i nimel ütleb proua esimees. Well, thank you, Mr Minister. suur tänu, härra minister, tulemast Econi komisjoni. mul oleks paar-kolm küsimust, mis on väga lihtsad. arvestades sellega, et Sloveenia on üks üheteistkümnest liikmesriigist, mis toetab finantstehingumaksu äh, laiendatud koostöös, tahaksin ma teada, ja see on nüüd küsimus number üks, kui suur on äh, Sloveenia finantsturg küsimus number kaks. mis on oodatud tulu, mida te soovite saada finantstehingu maksust? ja kolmas küsimus. Te räägite probleemidest ja ma tõesti hindan seda, kuidas Sloveenia üritab oma probleemidega ise hakkama saada millistele valdkondadele soovite te kulutada vahendeid, mida te saate finantstehingumaksust? Äh, ja kas see peaks minema Sloveenia eelarvesse või Euroopa Liidu eelarvesse? suur tänu küsimuste eest, ütleb härra minister mul ei ole Sloveenia turu suuruse kohta täpseid numbreid, kuid turg on äh, suhteliselt väike ja ma ei oota, et tulu oleks väga suur. me ei arvestanud äh, selle tuluga oma riigieelarves, sest tegemist on väga ebakindla küsimusega. meil on sarnane maks äh, pangateenustele, see viidi sisse eelmisel aastal, aga ka tulu sellest maksust ei ole väga suur. nii et ähm, me ei arvesta nende vahenditega veel praegu, vaatame, kuidas asjad kulgevad ja otsustame siis hiljem, kuhu neid vahendeid kasutada. praegu on tõesti tegemist väga-väga algelise faasiga ja meil ei ole rohkem informatsiooni uh,. The... hästi, nüüd roheliste nimel, ma ei ole päris kindel, Philipp või Sven? see olen mina, ütles Sven Kiigold. Thanks for coming and uh... suur tänu tulemast. tahaksin alguseks öelda midagi, mida siiamaani pole veel öeldud. Sloveenia on riik, mis äh, ei ole mitte ainult ilus, vaid majanduslikus mõttes on ka väga eriline, sellepärast et teil õnnestus pärast raudse eesriide langemist sellest raskest äh, olukorrast palju paremini välja tulla kui paljudel teistel riikidel Kesk- ja Ida-Euroopas. Teie SKT inimese kohta oli kõrgem, te ei korranud väga paljusid viga, vigu, mida tehti mujal. ja sellegipoolest äh, teie inimressursi, inimarengu indeks on palju kõrgem kui teistes äh, Ida-Euroopa riikides. Teil on tõesti põhjust selle üle uhke olla ma arvan, et seda tuleks ka välja tuua ja me peaksime olema nüüd ettevaatlikud, kui ütleme, et miks ta ei hakanud siis kiiremini erastama ja nii edasi. see on ka üks põhjuseid. tegemist oli ettevaatlikuma poliitikaga. ja seepärast Sloveenia olukord oli ka parem ja tavakodanike olukord Sloveenias oli ka parem. aga äkki te läksite liiga kaugele ja mingil hetkel jäite loorberitele puhkama sellepärast äh, on mul ka natuke vähem viisakad küsimused. esiteks pensionireform. ma arvan, et on täiesti selge, et teil on probleeme ja te tõesti tegite küll reforme, aga mis saab kahe, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat? Te tegite märkuseid ka oma parteisüsteemi kohta nii et mis te selles osas kavatsete ette võtta ja teie investeeringud äh, alternatiivsetesse energiatesse? Te olete eesmärgid paika pannud, kuid ei suuda neid täita ja kuidas te kavatsete äh, rohelisest äh, majanduskasvust kasu lõigata, samamoodi nagu ka keskkonnasäästlikest töökohtadest? suur tänu nende küsimuste eest uh,? If I start with the pension reform. alustaksin pensionireformiga. pensionireform viidi läbi eelmisel aastal. see tõi tulemusi, kuid ainult osaliselt. meil tuleb selle küsimusega tegeleda see on probleem, millega hakkame tegelema kohe, kui oleme oma majanduse uuesti stabiilseks muutnud ma rääkisin enne kolmest sambast ja sellest, kuidas koondada otsuste tegemist äh, keskpikas perspektiivis, samamoodi nagu ka korrapoliitilistes otsustes. ma rääkisin siin nagu, tõin enne näite lennuki kohta, kõigepealt tuleb otsustada, et kes on piloot, siis tuleb paika panna lennukõrgus ja siis ka, kuhu lennatakse ma arvan, et praegusel hetkel oleme me oma energia keskendunud äh, kõrguse paikapanemisele ja sellele, et otsustame, kes hakkab lennukit juhtima. ja pensionireformi küsimus on kolmanda samba küsimus, seda ei ole vaja otsekohe lahendada, äh, vaid pigem tulevikus ja me kavatseme sellega tegeleda nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui oleme majanduse uuesti tasakaalu saanud teine küsimus parteisüsteemi kohta. see on tegelikult osa teisest äh, sambast. me oleme tegelenud äh, paljude küsimustega. ettevõtte haldus on veel lahendamata, aga parteisüsteem on üks nendest küsimustest, et kuidas äh, äh, paika panna äh, läve, lävi, lävend selleks, et meil ei oleks parlamendis äh, liiga palju parteisid. et meil oleks ka ähm, poliitilised parteid rohkem tuntud ja rohkem esindatud äh, äh, Sloveenias. me alles alustasime tööd selle süsteemi kallal. mina olen kõigest rahandusminister ja mul on väga hea meel, kui meil õnnestub see küsimus äh, lahendada. nüüd alternatiivsed energiaallikad. me oleme paika panemas prioriteete, et kuidas äh, eelarvet kärpida ja kus. kahjuks tuli meil investeeringute osa palju kärpida ja see puudutas ka investeeringuid alternatiivsetesse energiaallikatesse. nii et me üritame siin tasakaalu saavutada. Äh, ühelt poolt tõmbame eelarve puhul vööd koomale, aga teiselt poolt tuleb meil arvestada ka korrapoliitiliste probleemidega. katsume ajast kinni pidada, järgmisena Kuue ja Jürgen. aitäh. aitäh selle eest, et meie juurde tulite ja et olete valmis meiega arutama mm, kordan veel kord üle, aitäh, et te meie juurde tulite ja aitäh, et te olete valmis meiega asju arutama. mul on kaks lühikest küsimust, üks äh, puudutab äh, nõukogu eesistujat ehk Leedut ja praegu on meil just äh, arutluse all üks teema, mis puudutab juurdepääsu pangakontodele ning pangatasude läbipaistvust, tegemist on iseenesest küllaltki väikse äh, mahulise teemavaldkonnaga, aga väga oluline oleks see siiski vastu võtta enne aasta lõppu ning koordinaatoritena pöördusime me eesistuja poole palvega, et see võetakse eesistuja prioriteetide hulka ning minu küsimus oleks, et kas te võiksite selle lisada prioriteetide hulka? ning teine küsimus puudutab Euroopa Liidu majanduslikku arengut ja eriti kriisiriike. eelnevatel äh, kuudel et äh, äh, kokkuhoiupoliitikast ei piisa, meil on vaja majanduskasvu jaoks anda impulsse ning küsimus ongi, et kuidas kujutaksite ette teie seda, et majanduskasvu edendatakse liikmesriikides, eriti kriisiriikides, sest et äh, ainult kokkuhoiumeetmetega ei ole võimalik kriisist äh, väljuda ja majanduskasvu toetamine oleks tõesti äärmiselt oluline aspekt, aga seni on mul jäänud mulje, et nõukogus äh, see aspekt ei ole nii esiplaanil, kui ta parlamendis on. Uh, thank you for the two aitäh nende kahe küsimuse eest kas ma nüüd sain õigesti aru? pankade läbipaistvus, kontode läbipaistvuse küsimus. Te küsisite, et kas see on olnud meie tegevuskavas Sloveenias? ning teine küsimus puudutas seda, kuidas äh, raskustes riigid saaksid majandust uuesti jalule seada kontode läbipaistvus ning pankade küsimus, me oleme Sloveenia keskpangas võtnud vastu vastava tegevuskava, see oli kaks aastat tagasi, nii et seal on äh, klientidel võimalik äh, muuta äh, kontosid, seda on võimalik teha lihtsustatud moel, nii et on võimalik siis oma konto viia ühest pangast teise hõlpsasti üle ning see ei ole meil Sloveenias praegu võtmeküsimuseks. teine aspekt, millised on alternatiivid äh, eelarve kärbetele selleks, et majandusele jalgu alla saada, äärmiselt oluline on minu arvates see, ja ma räägin siin nüüd oma riigipõhiselt. Sloveenia on avatud turuga majandus ning konkurentsivõime on meie jaoks äärmiselt oluline ning kui ma vaatan euroala tervikuna, siis olukord on võib-olla natuke teistsugune. see on ju suur majanduspiirkond, Sloveenia on ainult kuuskümmend, seitsekümmend protsenti sellest, mida tarbitakse, oluline. ning see, mis toodetakse, see kõik eksporditakse kuuekümne, seitsmekümne protsendi ulatuses kui me nüüd äh, kulusid äh, kärbime, siis on võimalik muuta riiki konkurentsivõimelisemaks. ning äh, igal pool üritatakse fiskaalkärpeid vähendada, kuid samas on siiski majandus osapooltele see äärmiselt oluline, et mõningas mõttes ikkagi kärpeid tehakse meie Sloveenias äh, oleme üritanud paika panna konkreetsed meetmed ning praegusene, praegune olukord Sloveenias on see, et meie probleem on pangandussektoris ning äh, äh, siis hoiuste intressimäärad on äärmiselt kõrged, see tähendab seda, et meil on kõik seisakus, meie rahanduspoliitika on seisakus, vaatamata meetmetele, mis me oleme vastu võtnud. teiselt pool me äh, võtame meetmeid fiskaalpoole pealt vastu, kui me teeme mõlemalt kõigepealt on vaja natukene rahanduspoliitikas võtta asju lõdvemalt, olla paindlikum, tagada seda, et intressimäärad oleksid äh, majanduses äh, jätkusuutlikud, et majandus oleks äh, likviidne, et majandus oleks piisavalt head likviidsust ning et äh, krediidil oleks juurdepääs, siis jõu-, tehakse fiskaalkärped ja siis jõutakse hea tulemuseni. Äh, mõnikord ei võeta seda arvesse, kui hinnatakse riike. see on ka üks põhjuseid, miks me ootame suure huviga koostööd ja tahame pankade bilansid korda saada ja pangandussektori korda saada, et siis pärast on võimalik ette võtta fiskaalkärped. aitäh, Rahvapartei nimel, palun. Arves Peeterle. E, verjetno vam je moja diagnoza naše bančne krize. aitäh panganduskriisi alane seisukoht on kindlasti teile teada, see, mis minul on sest me ei mänginud reeglite järgi, me ei vaadanud, mis toimub sotsiaalturu tingimustes ja me ei tegutsenud oma riigi huvides ning krediite anti välja ilma igasuguste tagatisteta. kuidas äh, nüüd kaitsta neid maksumaksjaid, kes ei ole ju kriisis süüdi, kuid praegu tundub, et nemad maksavad kõik kinni? teiseks mis need varade ülekandmisele antav roheline tuli, sellest räägitakse väga sageli, kuid mulle tundub, et Ljubljanas on asjad äh, nähtavad teistmoodi kui Brüsselis. Sloveenias ütles, öeldakse, et varade ülekandmine peab toimuma äh, kiiresti, Brüsselis aga öeldakse, kõigepealt on vaja äh, kontod korda saada. kas on oluline siis see, et kes nüüd kelle järgi ootab, sest tundub, et Sloveenia on teisel seisukohal kui komisjon, aitäh uh,. Hvala za ta vprašanja, saj mislim, da smo si jih v... aitäh nende küsimuste eest. minu paar eelnevat äh, küsimus natukene juba kajastasid seda, seda teie poolt välja tõst-, välja toodud probleemi. mida me teeme siis selleks, et maksumaksjat äh, kaitsta? Äh, me üritame selle äh, pankade varade juhtimise ettevõtte või institutsiooni abil asja lahendada, nii et maksumaksja rahasid kaitsta meil peab olema, peavad olema väga läbipaistvad ja selged menetlused, kuidas seda teha me peame võtma arvesse rahvusvahelist kogemust. ning me tahame seda kõike teha väga kiiresti, sest öö, äh, aeg on raha, nagu öeldakse. samuti maksumaksja raha kaitsmine on, äh, seetõttu me just ei mak-, kanna kõigi varasid kohe üle korraga, sest niimoodi võib ju öö, kaotada öö, raha, siis maksumaksja võib kaotada. maksumaksja raha kaitsmine on siis äärmiselt oluline, varade ülekandmine ja ajastatus see küsimus. alguses me tahtsime kõike teha suve jooksul, teha väga kiiresti, ma mainisin seda enne. meie plaaniks oli teha viia see esimene pakett läbi juuni lõpuks, sest neid menetlusi oli kõige rohkem, kõige kergem äh, hallata, aga riigipõhiste soovituste alusel me olime nõus sellega, et tuleb kõigepealt stressitest läbi viia ning äh, hiljuti me saime kokkuleppele, et äh, ilmselt oleks parem mitte kõike läbi viia nii kiiresti ja mitte teha kõike suve jooksul, vaid keskenduda pigem sellele, et meil oleksid läbipaistvad ja äh, mõistvad äh, varade kvaliteedihinnangud ja seda me ka praegu teeme. me viime läbi poliit, äh, pilootmenetlusi, tagamaks seda, et kõik toimub sujuvalt ja korralikult ja minu arvates ongi nii õige moodus, kuidas edasi minna. aitäh, härra minister ning Monsieur Kleever, palun viimane küsimus, kas teda on siin? jah, palun. Yes uh,, I just learned. ma esitan küsimuse Sloveenia, sloveenia keeles. mulle tundub, et äh, härra minister ei saa vastust kanda, vastutust kanda kõikide nende vigade eest, mida on tehtud viimase kahekümne aasta jooksul, kuid me ei ole veel rääkinud mõningatest olulistest küsimustest. spekulatsioonid nimelt, mis puudutavad pärast Küprose kriisi äh, ja siis seda atmosfääri, mis pärast seda äh, toimus Sloveenias. me peame tegutsema ja kiiremini, kui me tahame, mina siin EKONi komisjonis ei ole selle poolt, et äh, viia läbi erastamist nii kiiresti kui võimalik. mulle tundub, et see viisteist, et need viisteist ettevõtet ja see nimekiri nendest, mida siis erastada, ei ole korralikult koostatud, see nimekiri, see on natukene rutakalt koostatud, kuid jätkem see sinnapaika. teine küsimus, mis puudutas töö turureforme, teie mainisite seda ning üks minu kolleegidest samuti noorte tööpuudust nimelt. mina olen sotsiaaldemokraat ning mina leian, et me ei ole mitte midagi ette võtnud selleks, et noorte töötusega tegeleda. minu arvates Sloveenia peab järgmise reformi käigus selle ette võtma, aitäh. mis see küsimus siin nüüd oli, küsib härra minister. vastatakse, et noorte tööpuudus Uh, hvala. Uh, regarding the mis puudutab tööturgu ning noorte tööpuudust, parim viis, kuidas edasi minna, on minna tagasi majanduskasvu juurde, sest äh, see ei ole positiivne mitte ainult noortele, vaid ka kõikidele teistele ning seetõttu me keskendumegi oma kahele prioriteedile. see on siis pankade bilansside kordaseadmine ning fiskaalkonsolideerimine, aitäh. okei okay,, that was aitäh, see oli nüüd viimane küsimus, kas te sooviksite veel midagi öelda, ütleb proua esimees. Like aitäh, ütleb härra minister, ma tänan teid küsimuse eest ja tänan tähelepanu eest aitäh, et siia tulite, härra minister. et siis viimasel komisjoni nädalal on alati siia keeruline jõuda kuid äh, nüüd hakkab meil kohe majandusdialoog äh, Leedu eesistujaga, kuid nüüd teeme paariminutilise pausi ja siis läheme edasi. Okay. Okay. Okay, if uh, you take your seats, please. võtke istet, palun. Okay, uh, Right, I am very pleased. hästi, mul on väga hea meel tervitada siin Leedu rahandusministrit selleks, et maha pidada tavapärane arvamuste vahendus eesistumise alguses, selleks, et tegeleda küsimustega, mis puudutavad eesistumise prioriteete. nagu me kõik teame eesistujariik teab palju rohkem nendest küsimustest siis, kui äh, eesistumine lõpeb. Äh, ja ma ootan juba põnevusega teie arvamusi, annan teile umbes kümme minutit kõneaega ja siis läheme tavalisele küsimuste-vastuste äh, vooru juurde ja viis minutit siis küsimuseks ja vastuseks, aga kõigepealt teile sõna, palun. Thank you very much, madam chair suur tänu, proua esimees. vanas heas Euroopa traditsioonis sooviksin kõigepealt rääkida oma emakeelt, leedu keelt, mis on üks Euroopa Liidu ametlikke keeli. nii et palun pange aga kõrvaklapid pähe. proua esimees, lugupeetud äh, rahvasaadikud, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid ma olen väga tänulik selle võimaluse eest teile Leedu eesistumise prioriteete esitleda. rääkida majandus- ja rahandusküsimustest. see komisjon on äh, õigusloomelises valdkonnas üks meie põhilisi partnereid ja ECOFIN-i jaoks ähm, Äh, eriti tähtsaks äh, partneriks. Äh, mina olen Ecofini esimees ja sellepärast ma soovin kohe alguses öelda, et minu jaoks on meie koostöö väga tähtis. enne kui ma hakkan meie prioriteete esitlema, sooviksin ma kõigepealt tänada Iirimaad kui eesistujariiki. tema oli meie eesistumise troika esimeseks riigiks. Euroopa Parlamendi resolutsioonidest tuleb väga selgelt välja, et te ootasite Iirimaa eesistumisest äh, paremaid tulemusi, kuid äh, me ei tohi siiski tähelepanu ära pöörata nendelt saavutustelt, mis me saavutasime. Äh, sest tegemist on keeruliste küsimustega. ma arvan, et me peaksime olema õnnelikud selle üle, et meie eesistumisperioodiks valati valmis korralik vundament ja et meil oli võimalik äh, lihtsalt teatud valdkonnad äh, üle võtta ja kolmepoolsetes rääk-, läbirääkimistega juba juulikuus edasi minna. ECOFIN-i juhina annan endast kõik selleks, et meil oleks võimalik jõuda kokkuleppele. ma soovin äh, tööd korraldada tõhusalt ja loodan, et minu meeskond äh, on endale seadnud suured eesmärgid. seega tõesti nii on ja need suured eesmärgid on tähtsad äh, nii parlamendi jaoks, meie valitsuste jaoks kui ka kõikide kodanike jaoks. tahaksin ühte asja eriliselt toonitada. tõhus koostöö Euroopa Parlamendiga on minu isiklikuks prioriteediks. mina isiklikult võtan vastutuse tõhusa koostöö eest Euroopa Parlamendiga meie võtame eesistumise üle väga raskel majanduslikul, väga raskes majanduslikus olukorras. Äh, eelarvete konsolideerimine on väga tähtis äh, äh, majandusliku jätkusuutlikkuse taastamiseks. meil tuleb kogu Euroopa usaldusväärsust ja konkurentsivõimet suurendada. kuid kõige tähtsamaks eesmärgiks peaks meie arvates olema majanduskasv. majanduskasv järgmisel ähm, poole aasta jooksul äh, peaks, majandus peaks lõpuks hakkama kasvama järgmise poole aasta jooksul pärast seda, kui need rasked otsused on vastu võetud ja neid on hakatud rakendama. kuid me peame jääma tähelepanelikuks ja me tõesti jääme tähelepanelikuks selleks, et meil on võimalik ka ähm, neid ennustusi täita ja selleks, et äh, äh VKE-sid paremini rahastada, selleks, et luua uusi töökohti eriti just äh, noortele. meie kodanikel on vaja paremaid elutingimusi. nüüd aga ma räägiksin edasi inglise keeles, ütleb äh, härra minister. meie eesistumise põhiteemad on usaldusväärne, kasvav ja avatud Euroopa otse loomulikult, Ecofin tegeleb ainult äh, osadega meie prioriteetidest ja nagu juba öeldud, kasvav Euroopa on minu arvates kõige tähtsam, kuid usaldusväärsus on see, mida meil tuleb tagada. võttes vastu äh, korralikult toimivaid, äh, äh, korralikult toimivat seadusandlust. täna toimus kaks väga tähtsat üritust ECOFIN-i kohtumise käigus oli mul suur au tervitada Horvaatiat meie perekonna uue liikmena, kahekümne kaheksanda liikmena. tund aega tagasi osalesin Läti euroga liitumise äh, tähistamisel, sest äh, Läti on täitnud kõik nõuded selleks, et äh, liituda euroalaga. ma naudin teie aplausi, sest minu jaoks oli tegemist isiklikult tähtsa sündmusega. tegemist on au, privileegi ja suure rõõmuga ja tegemist on ka tegelikult väljakutsega Leedu jaoks me oleme töötanud Horisont kaks, me oleme paika pannud aasta kaks tuhat viisteist selleks, et liituda euroalaga ja me vaatame nüüd kadedalt Läti poole. ja kui tohib, siis ma paluksin ka teie toetust nendele jõupingutustele, sest äh, tegemist ei ole mitte ainsalt, mitte ainult sümboolse sammuga, vaid see on ka praktiliselt tähtis. Euroopa Liit laieneb, euroala laieneb. mida see tähendab? et see tähendab, et euroala ja Euroopa projekt on usaldusväärsed, et riigid usuvad Euroopa Liitu, Euroopa mõttesse, riigid usuvad eurosse kui ühisrahasse. tegemist on ka suure põhimõttelise projektiga, mis on ülitähtis. me ei tohi neid äh, ideaale unustada, kui räägime ka tehnilistest küsimustest, mis on küll tähtsad, kuid äh, me peaksime äh, alati silmas pidama ka põhimõtteid ja ei tohiks neid ära unustada. meil tuleb äh, tagada finantsstabiilsus kogu Euroopas. meil on väga palju tööd ära teha. ma keskenduksin teatud valdkondadele, mis meie jaoks on tähtsad koostöös teiega, sest teie olete kaasotsustajad väga paljudes valdkondades, mitte küll kõigis, aga paljudes. mina pärast seda, kui olen rääkinud väga paljude EKONi komisjonidega enne meie liit, eesistumise algust, usun ma, et need valdkonnad, mis on meie jaoks tähtsad, on tähtsad ka teie jaoks me peame tegema otsustavaid edusamme väga paljude õigusloomeliste ettepanekutega. eriti selles osas, mis puudutab finantsteenuseid ja, ja, ja kõigest selles osas, mis puudutab pangandusliitu. ma arvan, et pangandusliit ja mis puudutavad pangandusliitu, kõigepealt pankade kriisilahendusmehhanismi direktiiv, mille üle kolmepoolsed läbirääkimised algavad juba homme. me jõudsime ECOFINis äh, kompromissile, õiglasele kompromissile, isegi kui tee selle kompromissini oli väga raske Äh, nüüd tuleb selle kompromissiga edasi minna. hoiuste tagamise skeem, jällegi väga tähtis valdkond. me üritame selles küsimuses äh, edasi minna, me üritame mõlemat mainitud küsimust paralleelselt käsitleda, samamoodi nagu ka äh, ühtne kriisimehhanism, kriisilahendusmehhanism. võin teile öelda, et täna komisjon kinnitas meile, et ühtse kriisilahenduse mehhanismi ettepanek tuleb äh, homme, tehakse homme. see on ka tegelikult äh, küsimus, millega komisjon peab tegelema. ning meie oma jõudude ühendamisel on meil võimalik äh, päris suure edusamme, isegi selle poliitilise tsükli ajal kuni järgmiste Euroopa Parlamendi valimisteni Äh, majandusjuhtimine, ma arvan, et äh, läbimurdvad otsused võeti vastu natukene aega tagasi kuigi kaksikpaketi näol ja ministrid on väga tänulikud äh, nende edusammude eest, kompromisside eest, mis on välja töötatud läbirääkimistes Euroopa Parlamendiga. nüüd tuleb meil hakata neid pakette rakendama me täna otsustasime paari õigusloomelise projekti üle, mis tagavad koostöö liikmesriikide vahel järgmisel majanduspoolaastal, sellel sügisel euroala liikmesriikide eelarve konsolideerimine ja ka riigipõhised soovitused ning ka kõik need komplekssed meetmed, mis on seotud majanduspoolaastaga. me pöörame tähelepanu nendele küsimustele ja me mitte ainult ei ürita tagada menetluste kiiret läbiviimist, me kavatseme vaadata ka ettepoole. see tähendab, et me väga põhjalikult vaatame küsimused läbi ja ECOFIN-i koht kohtumistel hakkame me uuesti hindama juba kasutus olevaid menetlusi, selleks et hinnata, kas nad on mõistlikud, kas nad toimivad, kas nad on tõhusad, kas nad näitavad tulemusi. kas tegemist on ainult bürokraatliku meetmega või nad tõesti toovad majanduslikku, tõelist majanduslikku kasu liikmesriikidele ma arvan, et tegemist on Ecofini jaoks väga ähm, kasuliku kogemusega ja ma olen valmis seda äh, kogemust jagama ka majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega Euroopa Parlamendis meie kohtumiste käigus. Bil-, maksebilansi äh, meede euroalade riigi riik, mitteeuroala riikide jaoks koos selle seadusandlusega, mis seda puudutab. see on üks meie prioriteete, seda, selle küsimusega tuleb edasi minna, tegemist ei ole tähtsa meetmega mitte ainult euroala jaoks, vaid ka nende riikide jaoks, mis on euroalast väljaspool. me peame töötama äh, Euroopa Liidu jaoks, milles on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, see on ka üks minu prioriteetidest it is essential that the european economy has the on väga tähtis, et Euroopa Liidul oleksid korralikud, stabiilsed, läbipaistvad, vastupidavad äh, finantsturud ja nad peaksid toimima maksumaksja huvides, tugevdades samal ajal ka investori kaitset see on tähtis ka tugeva majanduse jaoks, just sellepärast me otsustasime tähtsustada eh, MIFID-i direktiivi ja määruse eh, ellurakendamist, samamoodi nagu ka väärtpaberite keskdepositooriumite määrmust, mis on samamoodi väga tähtis. ja kolmepoolsetel läbirääkimistel üritame me nendes küsimustes edasi minna. tegemist on valdkondadega, mis on meie prioriteetide nimekirjas esikohal võin teile kinnitada, et meil on võimalik ka juba Omnibus kahega edasi minna, mis on samamoodi Euroopa kindlustusturu jaoks väga tähtis. nüüd komisjon on avaldanud oma tehnilise hindamise raporti, äh, ähm, mida tehti koostöös EIOPA-ga ja ma arvan, et nüüd on meil võimalik ka lõplikult kompromissile jõuda Euroopa kodanike jaoks on ka väga tähtis siseturust võimalikult suurt kasu lõigata, sellepärast me teeme kõike selleks, et äh, läbirääkimisi nõukogus äh, pankade maksekonto direktiivi osas äh, edasi viia. väga lihtsal põhjusel, sest tegemist on direktiiviga, mis teenib tarbijate huve. meie kõikide huvides on edasi minna algatustega, mida kodanikud ka kohe nii-öelda käega katsuda saavad nüüd natukene ka maksustamisest, kus meil on probleeme eh, ühehäälsusele jõudmisega nõukogus, kuid ma olen täiesti kindel ja ma palun ka teie selget tugevat poliitilist toetust eh, eh, maksudest kõrvalehoidmise ja maksupestuste vastane võitlus on meie prioriteetide nimekirjas väga kõrgel sellega tuleb tegeleda erinevates platvormides rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Parlament on siin väga selgesõnaseid resolutsioone vastu võtnud nendes küsimustes, me oleme väga tähtsa, väga õnnelikud selle üle. parlamendi resolutsioonid on selged nagu seebivesi ja meil tuleb aru saada, et tegemist on tähtsa prioriteediga, meil tuleb hoolitseda selle eest, et varastatud raha jõuab tagasi riikide kätte ja tuleb hoolitseda selle eest, et kõik maksaksid maksudest õiglase osa. väga suurte eesmärkidega projekt on panga informatsiooni automaatne vahetus ja siin mängib väga tähtsat osa pangahoiuste direktiiv ja administratiivse koostöö direktiiv Need äh, ettepanekud on ka nüüd meie lauale jõudnud, tegemist on suurte eesmärkidega, projektidega, ma palun, et Egoni äh, komisjoni liikmed toetaksid meid nendes valdkondades. meil on veel teisi maksustamist puudutavaid valdkondi ja saan aru, et aeg on otsas. Ähm, üritan kohe äh, lõpetada. ja viimane küsimus meie Äh, tegevuskavas, see on Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve, jah, see puudutab teise komisjoni pädevusvaldkonda, aga tegelikult puudutab see kogu Euroopa Parlamenti. tahan toonitada, et tegemist ei ole äh, valitsuste või bürokraatide jaoks või poliitikute jaoks loodud eelarvega, tegemist on eelarvega, mis teenib rahvast. kui meil ei ole korralikku öö, äh, eelarvet esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist, siis see tähendab seda, et väga paljud projektid äh, väga paljudes äh, Euroopa Liidu liikmesriikides jäävad rahastamata. tegemist on prioriteediga, me anname endast kõik äh, küsimuse lahendamisel ja me loodame, et meil on võimalik Euroopa Parlamendi liikmetega kokkuleppele jõuda. meil on nüüd ka võimalus äh, ähm, majandusdialoogi raames teiega kohtuda. ma saan aru, et äh, pidevad kohtumised teiega, riiklike valitsuste esindajatega, nõukogu kohtumised on väga tähtsad kolmas Euroopa majandus poolaasta lõppes riikidepõhiste soovituste vastuvõtmisega nõukogus täna ma arvan, et tegemist on tähtsa sammuga. ja otse loomulikult teil on palju küsimusi, ka minul on palju küsimusi, et kuidas need riikide põhilisi soovitusi hakatakse siis rakendama. ma olen nõus selle kriitikaga, et vahel need soovitused ei ole väga konkreetsed, kuid tegemist oli alles kolmanda majanduspoolaastaga ja kõik saavad aru, et see oli juba paljum kui teine majanduspoolaasta ja ma usun, et neljas majanduspoolaasta, mis saab alguse meie eesistumise ajal, et see, et see on palju paremini organiseeritud, et sellel on rohkem sisu. Ehm, ja ma ootan põnevusega juba koostööd eh, ka selles valdkonnas nii et minu jaoks on suur au ja vastutus, ka minu riigi jaoks on suure, tegemist suure au ja vastutusega esimesena Balti riikidest asuda eesistujariigi toolile. ma kardan natuke, me üritame anda endast kõik. tegime seda juba eesistumise ettevalmistamise perioodil Äh, koostöös ka Leedu Euroopa Parlamendi saadikutega. ma palun teilt ka tulevikus äh, koostööd teha. leedukana tunnen ma, et see on minu isiklik vastutus hoolitseda selle eest, koostöö on sujuv ja me saame aru, et Leedu mängib äärmiselt tähtsat rolli Äh, ja et Euroopa Parlament äh, on meie äärmiselt tähtsaks partneriks selleks, et välja töötada ähm, ähm, seadusloomet, mis esindab ühtseid Euroopa ideid. ma väga vabandan, et ma kõne eest kinni ei pidanud ja ootan nüüd juba põnevusega teie küsimusi ja kibelen neile vastama. suur tänu! Uh, we, we, we look forward to suur tänu! ka meie ootame põnevusega seda koostööd ja meie kohe kindlasti äh, täiel rinnal teeme koostööd, kuid mis puudutab äh, hoiuste äh, intresside maksustamist, siis tegemist oli minu raportiga, viis aastat tagasi koostasin selle, nii et te võite olla päris kindel, et parlament kavatseb teid toetada, kui surute neid nõukogus läbi. tegemist oli ka ühe esimese raportiga, mida meie oma ametiperioodi jooksul siin komisjonis läbi vaatasime. nii et äh, probleemiks teile on see, kui te sellega piisavalt kiiresti ei tegele nüüd läheme küsimuste-vastuste vooru juurde, nii et viieminutilised äh, Äh, küsimuste-vastuste voorud, sellest ajast tuleb kinni pigada, kui äh, kõnele, vastuse, vabandust, küsimuse esitaja kulutab ära neli minutit, siis teie peate kahjuks ühe minutiga hakkama saama. Sean Paul, palun, Rahvapartei nimel. aitäh, äh, lugupeetud minister, Rahvapartei nimel soovin ma teile tere tulemast meil on juba olnud võimalus teiega kohtuda selleks, et rääkida eesistumisest. ma tahaksin teid veel ühe asja eest õnnitleda, aga ma äh, olin väga üllatunud kõigepealt, et äh, te rääkisite oma äh, emakeelt. see meeldis mulle väga, äh, et ECOFIN-i eesistuja äh, kasutab oma emakeelt. ega kui kaua seda küll ei teinud äh,, kaks ja pool minutit tegite te seda äh,. palun tehke seda järgmine kord jälle, te oskate suurepäraselt inglise keelt erinevalt minust äh, Te ütlesite asju, mis meile parlamendisaadikutena meeldivad e, ja et te kuulate meid. aga ma tahaksin teile esitada väga lihtsa küsimuse. Teil on väga palju häid kavatsusi ja me oleme väga rõõmsad selle üle. Teil on ambitsioonikas eesistumistegevuskava ja e, teil on õigus, et te ei ol-, et e, Ehm, ehkki te ei ole kõige suurem äh, riik Euroopa Liidus, äh, on teil siiski võimalik eesistujana õnne, õnnist-, õnnestuda, vaadake näiteks Luksemburgi. parlamendis kuus, äh, kuu aega tagasi tegelesime teemaga, teemadega, mis on jäänud toppama nõukogus ja ma tahaks küsida, et mida te kavatsete teha selleks, et edendada neid teemasid, mis on just blokeeritud, mida, millest te just rääkisite. kas te võiksite paari sekundiga rääkida meile sellest, kuidas te kavatsete seda teha, siis me saaksime äh, tagasi teha selle kaotatud aja? Oui, euh, merci beaucoup, Jean-Paul <laughs> aitäh, Jean-Paul! My French is euh, paraku minu prantsuse keel on hullem kui inglise keel, ütleb härra minister. see oli väga hea märkus, mis te tegite. ning ka selles resolutsioonis on see välja toodud. jah, tõesti, meil on väga palju selliseid teemasid, mis on praegu toppama jäänud, kas siis ühel või teisel põhjusel. mõnikord on puudu järeldustest mõnikord on suured vastuolud kas nõukogu ja parlamendi vahel või eri valitsuste vahel. meil ei ole teist teed, kui üritada kuidagi oma ajagraafik paika panna, mitte ainult eesistujana, aga samuti ka EKONi komisjonis, et me kuidagi saaksime kokku paremini ja me oleme juba alustanud sellega meil on üsna tihe päevakava kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja tehnilisteks koosolekuteks juulikuus. samuti oleme me pannud paika üsna tiheda ajakava augusti lõpukoosolekuteks ning ka septembriks. nagu ma ütlesin juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, siis me peame alati meeles pidama neid eh, põhieesmärke või põhimõtteid. Need põhimõttelised eesmärgid ei ole sageli eh, vastavuses eh, ühe või teise tehnilise aspektiga mõnede inimeste arvates see tähendab seda, et me peame seadma endale prioriteedid ning üritada mõningate teemadega kiiresti edasi minna, mis on üliolulised, ma mainisin mõnda neist ka oma sõnavõtus, nagu MIFID ja MIFIR ning mõned teised, samuti Omnibus kaks ma ei räägi siin pangandusliidust, see on iseenesestmõistetav üritame võtta ette need äh, teemad, äh, mis on peaaegu valmis, mis vajavad ainult tehnilist viimistlust ja üritame nendega ühele poole saada. ma üritasin öelda väga, üritasin vastata väga ausalt, ressursse on meil vähe, aga kui vaja, siis kindlasti me Sharoniga üritame neid ajakavasid paremini paika panna. aitäh, jah, ka tegemist on palju, sotsiaaldemokraadid, härra Sanchez, palun. Going... aitäh, ka mina räägin oma emakeeles, hispaania keeles. Primero que quisiera hacer es darle la, la bienvenida eh,, ofrecerle la aitäh, sooviksin tänada teid äh, selle eest, et äh, te meie juurde tule-, tulite ja kinnitan teile, et äh, me oleme alati valmis teiega koostööd tegema ja te küll ütlesite, et äh, te olete ainult väikese riigi rahandusminister, aga väiksed riigid võivad teha väga olulisi asju Euroopa jaoks ja olla väga head eesistujad. me tõepoolest soovime, et äh, meil õnnestuks majanduskasv taastada teie eesistumise ajal ja loodame, et riigipõhised soovitused, mis täna vastu võeti, lähevad õiges suunas, me oleme neid ju pikka aega oodanud. vaja on vältida seda, et eelarve kärped ei oleks liiga äh, drakoonilised, et äh, need ei põhjustaks majanduse, majanduslangust uuesti, vaja on leida investeeringuid teie eesistumise ajal kogu Euroopa Liidus Ehm, ma kuulasin äh, teie eesistumise aja eesmärke ning mul on kaks küsimust teile. kaks küsimust, äh, mis väärivad äh, teie täit tähelepanu, sellepärast et vähemalt ühes neist valdkondadest võiks teha edusamme, näiteks hüpoteeklaenud. tegemist on äärmiselt olulise teemaga, meil on olnud triloog ja praegu on ainult üks erimeelsus parlamendi ja nõukogu vahel, see puudutab direktiivi rakendamise menetlust. ma tõesti soovitan teil tihedat äh, koostööd teha meie komisjoni esimehega, see võimaldaks meil äh, saavutada selle teema lõpetamine teie eesistumise ajal. vaja on lihtsalt väikest, äh, väikest impulssi anda sellele teemale, väik-, väikest taganttõuget ja meil õnnestuks sellega äh, edasi liikuda. ja teine teema, millega meil võiks äh, õnnestuda edasi liikuda ja lõpetada selle teema käsitlemine enne, äh, enne meie ametiaja lõppu, oleks konkurents, konkurentsi teema et see võimaldaks äh, teie eesistumise ajal kujuneda ees, väga edukaks uh,? Yes, uh... aitäh, härra Antolin, aitäh küsimuse eest, ma olen teadlik sellest õigusaktist, mind informeeriti sellest, et mm, tulemus on käegakatsutav või peaaegu lõpusirgele oleme jõudnud, ma üritan need viimased punktid ka veel läbi vaadata. kui me vaatame laiemat skaalat, siis on siin mitu algatust, kus on tehnilised detailid veel praegu ähm, lahti. ma teen ettepaneku, me teeme tihedat koostööd Sharoniga, kui vaja. meil on siin Migle, kes äh, on siin Brüsselis iga päev valmis teiega, teile vastamas äh, võtkem need tehnilised määrused, kus me oleme kaasseadusandjad ja mingem lõpuni. võib-olla ei saavuta me täiuslikku tulemust, kuid teinekord on palju olulisem selle asemel, et toota täiuslikku tulemust kahe aasta pärast aga kui me saame tegelikult sellise mitte nii täiusliku tulemuse, siis võib-olla on võimalik selle mõne aja pärast, seda mõne aja pärast äh, läbi vaadata, nii et mina loodan, et me jõuame tihedas koostöös hea tulemuseni ja kompromissini ja eriti nende teemade puhul, kus on tehnilised aspektid praegu veel jäänud arutada. aitäh, ma tänan teid äh, küsimuse eest ja teil on täiesti tuline õigus, on väga palju teemasid, mida ei tohiks unustada, tarbijatele on mõned äh, küsimused äärmiselt äärmiselt olulised samuti ka VKE-dele ning me peame nendega tegelema, aitäh! aitäh, härra minister! hüpoteekide puhul on vaja kokku leppida, et kui küsimusi on jäänud, kuidas seda rakendada, siis, siis tuleb leppida kokku artiklis, kus liikmesriigid annavad rohkem teavet mulle tundub, et see ei ole eriti nõudlik äh, punkt. nüüd aga ALDE juurde, Olle Schmidt, palun. aitäh, proua esimees. tervitan härra rahandusministrit, teid oli väga hea kuulata ning Balti, Balti riigid ning Leedu on nendest esimene, kus ma käisin pärast äh, Nõukogude Liidu langemist Te olete üks meie naaberriikidest ja meil on väga head suhted ja mul on hea meel teid siin näha. see asjaolu näitab, et ajalugu on võimalik muuta. pangandusliit. härra Draghi oli komisjonis eile. ma pelgan veidi, et et praegu on meid kakskümmend kaheksa riiki, kõiki ja kui kõik nad äh, ei liitu pangandusliiduga, siis äh, probleemid võivad tekkida nendel riikidel, kes välja jäävad. meil on, äh, teie riigis on väga suured Rootsi pangad ning Rootsi on euroalast väljas ja teie samuti olete praegu euroalast väljas. kui üks nendest riikidest ei liitu pangandusliiduga, kas see ei too kaasa suuri äh, probleeme, mõistagi euroala riigid ja pangad on siis stabiilsemad, kuid meile võib see probleemiks äh, osutuda, see oli minu esimene küsimus. riigipõhised soovitused, äh, kuidas te tegelikult neid mõõdate, ma üritasin neid soovitusi täna lugeda omaenda riigi kohta, ma ei ole eriti kindel, et valitsus neid soovitusi kuulda võtab ma nägin, et Saksamaale oli siin samuti soovitusi, siin räägitakse palkadest ja nii edasi, ajalooliselt on see üsna tundlik teema Saksamaal. kuidas te sellega toimite, eriti just euroala piirides? Nende soovituste rakendamine, kas neid soovitusi ikkagi võetakse kuulda? ning minu viimane kommentaar puudutab hoiuste tagamist ja kui te nüüd selle teemaga edasi lähete, sest äh, võib-olla investori hüvitissüsteemiga saab samuti edasi minna, sest see on samuti praegu toppama jäänud. mina olen sel teemal raportöör ja sellega ei ole mitte midagi viimasel ajal toimunud, aitäh. aitäh, Olle. ma mäletan veel meie kohtumist Vilniuses, kui te käisite oma ALDE kolleegidega seal ka see oli äärmiselt kasulik arutelu siis omal ajal. mis puudutab nüüd teie esimest küsimust Pangandusliidu kohta, see on siin nõndanimetatud home host probleem, päritolu ja sihtriigi probleem. see on üks teemasid, mida tõstatati ka ähm, panga, pankade kriisilahendussüsteemi puhul sellest on räägitud ka ühtse järelevalvemehhanismi puhul. alati on ju selliseid olukordi, kus üks riik on sihtriik ja teine on päritoluriik ning need olukorrad vajavad konkreetset õiguslikku raamistikku ja meetmeid, et ükski riik ei saaks, ühele riigile ei tehtaks liiga ega ka tarbijad üheski riigis ei saaks liiga Leedu olukorda ma ei saa praegu kommenteerida, sest ma olen praegu ECOFIN-i president, ma võin muidugi oma positsiooni hetkeks ju muuta. jah, Leedu liitub pangandusliiduga pärast euroalaga liitumist. see saab toimuma ning ühtne järelevalvemehhanism hakkab ka rakenduma meie koha, puhul ning nüüd ma taas vahetasin oma rolli. olen nüüd eesistuja ning ühtne kriisilahendusmehhanism, ka selle aruteludes me osaleme, sest see on Pangandusliidu üks sambaid ja ma olen täiesti kindel, et me leiame lahendused, võib-olla mõnel puhul need äh, ei ole lihtsad, äh, need kompromissid, kuid see on võimalik. ja mis puudutab nüüd riigipõhiseid äh, soovitusi ja hindamismehhanisme. ma olen kin-, ma olen täiesti nõus teiega, et need ei ole alati läbipaistvad. tuletan teile meelde, et need soovitused on suunatud liikmesriikidele Euroopa Liidus, kus äh, lähimuspõhimõte on väga oluline ning iga riik peab tegema omad järeldused ja oma hindamise, otsustamaks, mis on eh, oma kodanikele parim, mitte valitsusele. seega nii võib ju toimuda, et valitsused ei võta meie soovitusi kuulda. mis aga puudutab neid soovitusi ja konkreetseid üksikasju soovitustes, mulle tundub, et eh, trend on selline, et me ei pea esimese semestri jooksul ootama konkreetseid tulemusi, kuid me oleme minemas õiges suunas. mis puudutab investeerimis, kompenseerimissüsteeme, siis see teema on seotud keskdepositooriumite ähm, küsimusega sega, oodakem veidi äh, hoiuste tagamise süsteemiga, vabandust, ähm, need teemad on omavahel seotud ning mingem ühe teemaga enne lõpuni, kui äh, jõuame investori kompenseerimise skeemi juurde. aitäh, Roheliste nimil Jean-Paul, palun. Eh, merci, merci, madame la president. aitäh proua esineja, ma olen nõus, ühinen oma kolleegiga selleks, et teid tervitada siin, härra minister, ja soovida teile eelkõige mitte küll rahulikku eesistumist, aga vähemalt tõhu-, eesistumist, vaid tõhusat eesistumist. ma arvan, et ähm, kui äh, meil on kolleegidega erimeelsusi äh, teemade osas, siis see on normaalne, me oleme kõik äh, mures Äh, olemasolevate äh, blokeeringute pärast, mis puudutavad mõningaid äh, teemasid, te ütlesite ise, et te plaanite neid otsustavalt edasi arendada ja meil on väga hea meel selle üle. Need teemad ei ole väga vähetähtsad, tegemist on olulised, oluliste teemadega, mis võimaldaksid saavutada paremat lõimumist Euroopa tasandil, nii et meile jaoks on nad väga olulised, nagu näiteks pangandusliit, te rääkisite sellest eelkõige, mis puudutab äh, kriisilahendussätteid, see puudutab ka äh, hoiuste tagamise direktiivi ning äh, finantstehingute maksu ja kõik küsimused mis puudutavad võlgade vastastikust kandmist, kõik need teemad on praegu blokeeritud ja ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht äh, selles küsimuses, sest äh, teil on kavatsus edasi liikuda nende teemadega. kuidas äh, teie näete, et kus, kust need blokeeringud tulevad? Need ei ole üksnes tehnilised küsimused, neid loomulikult on, neid on arvukalt, tegemist ei ole mitte üksnes ajakava küsimustega, neid on küll ka ja need on ka keerukad aga meie silmis on tegemist poliitiliste küsimustega. kas blokeeringud on nõukogu tasandil või parlamendi ja nõukogu vaheliste suhete tasandil, mõningate liikmesriikide huvide tasandil? kas äh, te jagate seda analüüsi, mida mõningad on teinud, et nende teemade puhul on just nimelt Saksamaa valitsus äh, blokeerijaks. ja selleks, et täiendada veidi Jean-Paul Gauzessi poolt esitatud küsimust, mida te kavatsete teha? Te kavatsete loomulikult toetuda Euroopa Parlamendile, me oleme loomulikult siin selleks, et teid toetada, aga mis võiks need blokeeringud äh, kõrvaldada selleks, et äh, te võiksite Äh, võiksite saada tegutseda voluntaristlikult, et millised äh, teie ennustused on ning teiseks äh, Saksamaa valimised, sõltumata nende nende valimistulemustest, kas, kas teie seisukohalt on Saksamaa valimiste toimumise ajal oluline tähtsus nende, nende küsimuste lahendamisel? üritan vastata kiiresti, Jean-Paul. sa oled nii täpne sa oled nii täpne tuvastamaks kõiki neid faktoreid, mis takistavad teinekord edasiminekut mõningate äh, teemade puhul. sa mainisid neist mitmeid sest liikmesriikidel on väga palju erinevaid huvisid, valitsustel ja Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi liikmetel on samuti erihuvid, komisjonil on eri, era, erihuvid, need teinekord äh, Äh, komisjon surub liiga palju peale, teinekord on äh, koostöö väga raske ning äh, Leedu eesistuja eesmärgiks on saavutada kompromissid. me peame olema ausad vahendajad ning minu töömeetodiks on rääkida inimestega, kohtuda nendega, vaadata silmast silma, üritada saada nad ühe laua taha ja seda ma teen oma äh, kolleegidest, ministritega ja ma alustasin tööd juba enne eesistujaks saamist. ma tahan seda teha, tegin seda juba parlamendiliikmetega, me kohtusime teist paljudega, mõnedega ei ole kohtunud, kuid tulevikus saame seda kindlasti teha ning ma loodan, et arutelud, aruteludes me puudutame neid olulisi probleeme, mis takistavad edasiminekut. mõnikord poliitilised tsüklid mõjutavad meie eduteed, aga see on normaalne, nagu poliitikud kõikides riikides ka teavad. riikides on oma poliitiline tegevuskava ja ajakava ja see kõik mõjutab meie tööd, kuid väga sageli ei ole meil võlukepikest, mida me saaksime kasutada, kuid äh, me saame kindlasti äh, edu saavutada. Jürgen Klint, palun. <clears throat> Äh, aitäh, Sharon ka mina ütlen teile tere tulemast oma fraktsiooni nimel. Te olete koostanud ambitsioonika eesistumise aja programmi ning ma soovin teile palju edu selle jaoks, sest äh, minu arvates on äärmiselt oluline, et me ka kõik äh, need asjad, mis te endale ette olete võtnud, äh, enne meie ametiaja lõppu ka ära teeksime ning veel ühele küsimusele te olete juba vastanud, kui ma õigesti aru sain, see puudutab äh, maksekontode direktiivi, te ütlesite, et te soovite selle oma tegevuskava võtta, ma tervitan seda väga, ma olen selle teema raportöör ja me pöördusime ka juba teie poole ning ma tõesti väga tervitan seda, et te olete seda, selle pannud oma prioriteetide nimekirja, me anname oma panuse sellesse, meil alles täna oli Äh, arutelu selle teema üle ja me loodame võimalikult kiiresti selle teema käsitlemise veel lõpetada. mul on veel üks teine märkus, ma tahaksin äh, rääkida sellest, et ma olen pärit Saksamaalt ja seetõttu tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida Olle Schmidt just küsis, et äh, kuidas mõned riigid äh, toimivad, kui nad, neile on tehtud riigipõhiseid soovitusi. Saksamaa sel aastal ja ka eelmisel aastal sai väga selgeid soovitusi. mina isiklikult kahetsen seda, et Saksamaal ei järgita neid, sest see oleks oluline äh, Äh, panus kriisist äh, väljumisse. Äh, tegemist on kommentaaride ja soovitustega, tuleb arvestada ka riikide suveräänsusega, tuleb arvestada lähimuspõhimõttega ja see iseenesest on ju ka täiesti õige, aga teisalt, kui tegemist on äh, riikidega, kelle suhtes on avatud äh, ülemäärase puudujäägi menetlus, siis äh, nende suveräänsusse sekkutakse väga suurel määral, see on ju põhimõtteliselt küllaltki suur probleem äh, Euroopa Liidu tasandil ja Euroopa Liidus koostoimimise tasandil, et mind huvitaks teie suhtumine sellesse küsimusse. Ja, äh, danke schön, Jürgen. Äh, äh, leider äh, deutsches aitäh, Jürgen, kahjuks äh, saksa keel meie erialakeeleks ei ole, nii et me räägime inglise keelt, kui me saame, nii et ma vastaksin äh, samuti inglise keeles siiski. Äh, maksekontode direktiiv, sellega me tegeleme komisjon on juba oma ettepanekuga välja tulnud kuid me peame jõudma üldise lähenemisviisini nõukogus. esimene töörühm selle direktiivi arutamiseks äh, on planeeritud septembrisse, see töörühm koosneb spetsialistidest ning äh, ma loodan, et me jõuame tulemuseni, kõik märgid näitavad seda ka teie rääkisite siin riigipõhistest soovitustest, see on põhi, põhimõtteline küsimus. riigipõhised soovitused olid, neid ei olnud eelmine aasta, nüüd olid olulised eelmisel aastal, nüüd aga on meil teised vahendid kasutada, makromajanduslikud mehhanismid ning me toome välja ka sotsiomajand-, sotsiaalmajanduslikud äh, mõõdikud me ei tea, kuidas see kõik toimima hakkab, sest kõik, äh, kogu see protsess on aja ja ressursi äh, kulukas, kuid äh, me oleme edasi minemas, võib-olla mitte kiiresti, vaid me üritame konkretiseerida neid riigipõhiseid soovitusi ning me saame ka statistilisi andmeid välja tuua ja see on palju tõhusam, kui rääkida nendest mõtetest, kuidas või ideedest, kuidas peaksid äh, pensionireforme äh, tegema või mida teha tööhõi-, tööturul. et ma loodan, et me saame niimoodi edu saavutada, kuid ma luban, et äh, ma jälgin tähelepanelikult, et see ei suurendaks halduskoormust ebamõistliku piirini. nii et need mõistlikud, mis, need meetmed, mis on juba vastu võetud, need peab kohandama, neid peab kasutusele võtma. Nad ei pea jooksma paralleelselt eri formaatides ning äh, oktoobrikuus või novembris ilmselt on näha, kuidas lähevad eelarvete eksante hindamised ja siis on meil rohkem kõneainet, kuidas edasi minna ja kuidas minna edasi Euroopa poolaasta teemaga, aitäh! Uh, thank you very much uh,, Mary. suur tänu, Mariann Tyson, palun suur tänu härra minister et äh, tulite siia tere tulemast euroopa parlamenti soovin teile palju edu eesistumise perioodil ja mul on väga hea meel kuulda et te soovite koostööd teha ma arvan et äh, inimesed äh, ei soovi ka, et meil oleksid konfliktid institutsioonide vahel, vaid et me teeksime koostööd selleks, et tulemusi ette näidata. see on see, mida nad meilt ootavad ja seda kuulsin teilt väga hea meelega Te olete oma eesistumisele ka pealkirja pannud, te soovite tõesti tulemusi näidata, pangandusliiduga edasi minna. ma arvan, et kui me seal sotsiaalmajanduslikult äh, edasi läheme, siis ei ole vaja pead ähm, liiva alla vaja peita, ma arvan, et meil on seal võimalik veel väga palju ära teha. Te mainisite juba tervet rida küsimusi, millega te soovite edasi minna. mul on kaks küsimust. esimene puudutab ühtset järelevalvemehhanismi ja pankadealast järelevalvet meie oleme nüüd oma päevakorra paika pannud selleks, et septembrikuus selle üle hääletada, kui me selle heaks äh, kiidame, siis äh, äh, millal siis selle üle lõplikult otsustatakse nõukogus, et me saaksime ka lõpuks selle küsimuse rakendamisega edasi minna. teiseks, kriisilahendusmehhanism Äh, volinik Barnier teeb homme ettepaneku, nii nagu te juba ütlesite. mõned liikmesriigid ütlevad, et on vaja lepingut muuta, nii et ähm, mõned kolleegid leiavad, et teatud riikidel võib tekkida probleeme selle küsimusega, nii et kuidas Leedu eesistujariigina sellesse küsimusse suhtub, kas meil on vaja ühtse järelevalvemehhanismi sisseviimiseks äh, lepinguid muuta või mitte ja siis veel maksukoormus. Te väga õigesti ütlesite, et te tahate keskenduda rahapesule ja maksudest äh, kõrvalehoidmisega, sest tegemist on varastatud rahaga, ma olen teiega ühel nõul, kuid lugesin teie ees äh, eesistumise programmast, et mis puudutab ühtset konsolideeritud ettevõtete tulumaksubaasi, siis te soovite aruteludega edasi minna. minu arvates ei ole see eesmärk väga suur, kas tegemist on tehnilise põhjusega, sest on väga raske äh, positsiooni võtta või on tegemist äh, ka poliitiliste ambitsioonidega, et ei soovita sellega edasi minna. mina äh, selle maksubaasi raportöörina leian, et tegemist on hea meetmega, et äh, edasi minna ka maksualases koostöös. mulle tundub, et mul ei olnud võimalik äh, kella uuesti käima panna, ma ei usu, et Mariann rääkis viis minutit. nii et mul on ikka veel viis minutit, ütleb härra minister rõõmsalt. aitäh, Mariann! tegemist on tähtsate küsimustega. ühtne järelevalvemehhanism, SSM, on äärmiselt tähtis ja mina isiklikult äh, ja ma arvan, et ka nõukogu sooviks võimalikult kiiresti lahendada. Saksamaa parlament pidi hääletama ja otsustas juba hääletada SSM-i poolt probleemiks on aga see, et see rakendub aasta pärast hääletust ja pärast seda, kui see on ametlikes teadaannetes äh, ähm, avaldatud, nii et mida hiljem hääletatakse, seda hiljem see rakendub. algselt pidi ta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta keskel rakenduma, nüüd räägime me juba septembrist, oktoobrist kaks tuhat neliteist. ja kui tohib palun hääletage nii kiiresti kui võimalik, palun teid, mul ei ole vist arvatavasti teie ähm, täiskogu päevakorda mõjutada, aga tegemist on tähtsa küsimusega. nüüd ühtne järelevalvemehhanism, SSM. volinik Barnier ütles, et äh, ta teeb oma ettepaneku homme ja ta ütles, et ähm, see ettepanek on kooskõlas praegu kehtivate lepingutega. ma arvan, et praegusel hetkel ei ole meil muud valikut, kui liikuda kehtivate lepingute raames ja me katsume seda teha võimalikult õiglasel teel. eks me näe, ma pole ettepanekut siiamaani näinud, vaatame selle põhjalikult üle ja alustame tööd selle kallal kohe ja viimane küsimus, mis puudutas ähm, ettevõtete ühtset konsolideeritud tulumaksubaasi. selle, see valdkond on olnud nüüd arutluse all juba pea kümme aastat vist. jah, tõesti, tegemist on võib-olla väga keerulise küsimusega nii palju, kui mulle on informatsiooni antud, on otsustatud need teatud elemendid sellest äh, valdkonnast eraldada selleks, et me saaksime kõrvale lükata kõige vastuolulisemad elemendid ja minna edasi nendes küsimustes, milles suurem osa või peaaegu kõik on ühel nõul. see tõesti on tehniline töö maksustusvaldkonnas. otsemaksude puhul, kus ei ole harmoniseerimist Euroopa Liidu tasandil ette nähtud, peame me olema ettevaatlikud, me peame kõik ära kuulama meil on vaja ühehäälsust nendes küsimustes. ministrid, valitsused peavad kõik nõustama ja otse loomulikult on meil vaja ka Euroopa Parlamendi poliitilist toetust. nii et äh, me läheme seda teed ja vaatame, mida on võimalik teha. Uh, aitäh! Teil ähm, Euroopa Parlamendi poolt ühtse konsolideeritud ettevõtete eh, tulumaksu puhul on parlamendi poliitiline toetus, sest nagu öeldud, viis aastat tagasi sai raport koostatud ja tegemist oli keerulise küsimusega Adolfo äh, Adolfolt palusin toona abi ja ta ütles, et jah, ma tean, mida sa tahad ja saatis mulle paar tuhat lehekülge, nii et tegemist on tõesti kompleksse küsimusega, kuid Mariann eh, parlamendi poolt pani kokku päris hea paketi ja SSM-i üle hääletame võimalikult kiiresti, kohe kui eh, meil on Keskpangaga need aruandluskohustuse küsimuses kokkuleppele jõutud, selles üle rääkisime me täna, meil oli pikk kohtumine meil on tõesti siin vaja ka tagada see, et riiklikud parlamendid ja valitsused saavad aru, mis toimub Euroopa Liidu tasandil. nüüd Rahvapartei ja Rodi Kratsa <clears throat> aitäh, lugupeetud äh, minister, räägin äh, oma emakeelt, kreeka keelt ja väga suure huviga kuulasin teie seisukohtade tutvustamist ja teie vastuseid, mis te andsite küsimustele. ma tahaksin rääkida majanduse rahastamisest ning Euroopa arengutest. komisjoni hinnangute kohaselt on meil vaja poolteist kuni kahte miljardit eurot. praegu meil on Euroopa Komisjoni ettepanek selleks, et luua uus arengufond, selleks, et edendada investeeringuid, institutsioonilisi investoreid ja erainvestoreid ning ma tahaks küsida, et et äh, kui oluliseks peab seda küsimust äh, Leedu eesistuja, kas tegemist on teie jaoks prioriteediga, kas te teate, millised on äh, seisukohad, sest äärmiselt oluline oleks anda lootust investoritele selle kohta, et leitakse lahendusi pikaajaliste plaanide kohta, aitäh! Uh, suur tänu, Roodi, küsimuse eest! tegemist on mitmepoolsete küsimustega. Uh, jah, rahastamisallikad on tähtsad, kuid nemad ainuüksi ei lahenda probleemi. meil on vaja ka meetmeid. ja nagu sa väga õigesti ütlesid, on vaja ka korralikku investeerimiskliimat äh, riikides, paljudes riikides. minu koduriigis meie naabri Läti ja meie äh, üritame liituda euroalaga selleks, et investeerimiskliimat parandada, see on äh, käegakatsutav samm edasi investeerimiskliima parandamiseks, selleks et erasektori raha jõuaks meie riikidesse me rääkisime avaliku sektori rahast ja ma arvan, et äh, avaliku sektori vahendid Euroopa Liidus on ka tähtsaks rahastusallikaks ja neid tuleks kasutada targalt. meil on terve rida algatusi. näiteks äh, komisjoni üks viima- ja Euroopa Investeerimispanga üks viimaseid algatusi, mida arutasid äh, valitsusjuhid ja riigipead, samamoodi nagu ka ECOFINis ministrid täna see küsimus võib-olla on äh, mitteametliku ECOFIN-i kohtumise päevakorras äh, Vilniuses ja ma kutsun äh, Sharonit ja teie komitee liikmeid seal tähtsal kohtumisel osalema. on väga heaks traditsiooniks see, et Euroopa Parlamendi liikmed kaks korda aastas osalevad ECOFIN-i mitteametlikel kohtumistel. ma arvan, et meil on võimal-, et teil on võimalik äh, lisandväärtust meie aruteludele anda. siis üheks allikaks on veel ka Euroopa Liidu eelarve, mitmeaastane finantsraamistik. kas me teame, kuhu me sellega oleme jõudnud, et tegemist on tähtsa probleemiga, mis tuleb lahendada, lahendada veel enne esimest jaanuari? mina vastutan ka äh, regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika eest ja äh, ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministritega saan kokku novembrikuus. Ehm, jällegi on tegemist mitteametliku kohtumisega, see võib-olla pole majanduskomisjoni jaoks nii tähtis, regionaalarengu komisjoni jaoks on see kohtumine tähtsam, aga te võiksite ka äh, sellele kohtumisele tulemist kaaluda, toimub see jällegi Vilniuses me peame mõtlema ka selle peale, kuidas äh, tõukefondide vahendeid palju tõhusamalt kasutada. me võiksime siin ka äh, kasutada finantsvõimendust, me võiksime kasutada ühte raha nii-öelda mitu korda. tegemist on tähtsate küsimustega. nüüd siis äh, pangandussektori välised äh, rahastus, rahastamisasutused, ka siin ootame komisjoni ettepanekut pangandusväliste rahandusasutuste kohta. Euroopa pro majanduse probleemiks ongi see, et me oleme põhiliselt rahastatud pankade kaudu, kaheksakümmend protsenti rahastamisest tuleb pankadest, vastupidiselt USA-le kus kõigest kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti rahastusest tuleb pankadest ja ülejäänud vahendid tulevad äh, varahaldusfondidest ja sarnastest äh, allikatest, nii et tegemist on tõesti veel küsimusega, kus meil on väga palju ära teha ja ma arvan, et Ecofini kohtumistel me arutame ka seda küsimust. mul oleks väga hea meel neid küsimusi ka otse loomulikult teiega arutada. aitäh! Äh, suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Peeter Siimann. aitäh lugupeetud minister, suur tänu teie selgituste kohta, mis puudutasid järgnevate kuude tööprogramme ja hoiuste tagamise direktiivi raportöörina on mul väga hea meel, et te sellele raportile, mille me poolteist aastat tagasi täiskogul esimesel lugemisel vastu võtsime, et te äh, tahate sellele erilist tähelepanu pöörata. me teame, et aega on vähe, me teame, et äh, kõigi osaliste äh, võimalused on piiratud, me teame ka, et seisukohad, eriti mis puudutab fondide suurust, on äärmiselt erinevad. aga ma näen, et teie eesistumise ajal on olemas võimalus äh, kaks, kahe teema käsitlemine ühiselt lõpetada, mida ka tuleb ühiselt teha ja ühiselt äh, lõpuni käsitleda. Äh, restruktureerimise äh, mehhanism ja hoiuste tagamise fond, sest et nõukogu alati seob need asjad ja nende fondide suurused, nii et ma olen täiesti nõus teiega, kui te ütlete, et need teemad tuleb üksteisega siduda ma saan aru, et mõlema fondi vahendite suurus on selline, et neid asju ei saa lahutada ning seetõttu tuleks nüüd need läbirääkimised ühendada, ehkki kui, ehkki meie arvates peab olema tegemist eraldi fondidega ning tein, aga läbirääkimised aga on seni äh, toimunud eraldi ning minu küsimus on, et kas te tahate neid läbirääkimisi pidada äh, paralleelselt või triloogi äh, läbirääkimisi eraldi või siis äh, soovite te ühiseid triloogi läbirääkimisi, see on äh, asi, mida meie soovime, välja arvatud fondi vahendite suurus. ma arvan, et meil on äh, häid võimalusi äh, lõpetada mõlema teema käsitlemine teie eesistumise ajal, kui me alustame tööga septembris. Äh, jah, Peeter, tänkis. jah, Peeter, suur tänu. vastaksin jälle inglise keeles. Absolutely right that äh, we are jah, sul on tõesti väga, sul on õigus, need kaks küsimust on omavahel äh, seotud äh, mitte ainult äh, fondide suuruse pärast on nad seotud, seal on ka tehnilisi detaile. mul on väga kahju, aga ma ei tahaks siin üksikasjadesse laskuda. on parem, kui äh, kõik osapooled teevad oma tööd ja meil on see kolmepoolsete läbirääkimiste formaat, kus me saame rääkida alternatiividest, erinevatest võimalustest ning valida välja kõige parema kuid poliitiliselt, nagu ma mainisin oma avakõnes, me alustame BRD alasest neid ähm, läbirääkimisi homme hoiuste tagamise skeem, see tegemist on sellise põhilise Äh, valdkonnaga ja mis puudutab pankade kriisilahendusmehhanismi, siis tõesti loogiline oleks, et me arutaksime neid küsimusi just nimetatud rääkimised. kolmepoolsed läbirääkimised hoiuste tagamise süsteemi üle on ette nähtud äh, varasügiseks. ma julgeks nüüd väita, et need alg-, saavad alguse juba septembrikuus, kuid nii kiiresti kui võimalik, kui me leiame aja. ja kohe, kui me oleme paika pannud äh, põhijooned kriisilahendusmehhanismi jaoks, saame me alustada neid läbirääkimisi. meie poolt, nõukogu poolt on inimesed, kes koordineerivad tööd ja ma paluksin, et teie raportöörina ja Sharon võiksid kuidagi koordineerida seda mõlemat valdkonda äh, siis Econi komisjoni poolt. Right, thank you very much. hästi, suur tänu. see oli viimane küsimus äh, kui nüüd keegi veel ei kibele veel põletavat küsimust esitama, ei, siis suur tänu. lõpetasime varem, ootame teid põnevusega tagasi, kui võite meile rääkida, kuidas me oleme kõikide valdkondade öö, äh, osas töö lõpetanud ja suur tänu uh,. I think and I can just remind ja meenutan teile, et meie järgmine kohtumine toimub neljapäeval, viiendal septembril kell üheksa. And have a good holiday. ja ilusat suvepuhkust. Also for the chair. sama kehtib ka esimehe kohta, ütleb proua Tyson